ja läheme kohe päevakorra juurde, järgmine päevakorrapunkt puudutab äh, lennundusjulgestustasusid. tegemist on härra Leichtfriedi raportiga, järgneb arvamuste vahetus ja härra Leichtfried, teil ongi järgmisena sõna. Äh, suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad antud äh, seadusandliku ettepanekuga tundub, et peaksime tegelema millegi suhteliselt lihtsaga. põhimõtteliselt räägitakse siin siis äh, lennusülgastustasudest ja sellest, et viimastel aastatel on need tasud äh, märkimisväärselt tõusnud. tegemist on ühe sellistest äh, maksudest, äh, mis äh, erinevad enamustest on jäänud Euroopa tasandil reguleerimata, mis tähendab seda, et väga paljudele inimestele, sealhulgas kasutajatele, aga ka lennundussektorile, toob see kaasa palju ebameeldivusi. mõjutab see muidugi otseselt ka Euroopa lennujaamu. meieni on jõudnud komisjoni ettepanek mille eesmärgiks on siis seada tingimused, millega need tasud kontrolli alla saada. ettepanek äh, komisjoni poolt äärmiselt ambitsioonikas ja rajaneb see neljal põhimõttel. kõigepealt mittediskrimineerimine, teiseks konsultatsiooni võimalus, äh, kui tasusid määratakse ning äh, seejärel tasude määramise protsessi läbipaistvus et me ka tõesti näeksime konkreetselt, mille eest me maksame. minu meelest taoline lähenemine on täiesti õigustatud, kuigi e, mõningate detailidega võib siin olla probleeme selle eelnõu puhul. eriti e, puudutab see seda, et kuidas, e, kuidas seda rahastatakse ning ma olen kolleegide jaoks äh, kokku pannud töödokumendi ja see hõlmab kõiki neid äh, punkte, mida mina pean problemaatilisteks. ja esimene küsimus ongi, et kes lõppkokkuvõttes julgeoleku eest peaks maksma meie lennujaamadest, on neid, kes, lennujaamades, on neid, kes ütlevad, et traditsiooniliselt on julgeolekuga seotud tasud äh, riigi pädevuses, riik vastutab inimeste ja kodanike turvalisuse eest ja seega peab ka riik selle eest maksma teisalt aga, tag-, teisalt aga lennunduses pole öö, äh, kunagi olnud see öö, äh, põhimõtteks, millest lähtutakse. nimelt küsimus on selles, et öö, äh, miks need inimesed, kes mitte iialgi ei lenda, maksma kinni nende inimeste turvalisuse, kes lennujaamu kasutavad võimalusi on muidugi tõlgendamiseks mitmeid ja lahendusi on ka mitmeid, näiteks äh, äh, lisavahendite äh, leidmine muudest allikatest kui Riigikassa. ja järgmine küsimus on see, et kuidas ähm, õigustada julgeoleku ja turvalisuse meetmete lisandamist, kuidas äh, panna paika see, et millal piisab nendest juba, kas ekspertidest peaks lähtuma või, või millest? on neid, kes ütlevad, et Euroopas on seadusandlus selles osas paigas ja seega tuleb äh, vastu võetud määrused lihtsalt rakendada. ja kui mõned liikmesriigid on huvitatud äh, kõrgemast julgeolekustandardist, siis on neil täielik õigus see tagada, aga maksta siis muidugi selle eest tuleb neil endal ning kolmas võimalus seoses selle ettepanekuga nimelt ei viitagi me üldse sellele, kes maksab, vaid äh, ütleme, et kõigi reisijate jaoks peab olema tagatud teatud julgeolek äh, ja ei viitame üldse sellele, kes selle eest maksab kui me nüüd Euroopa tasandil aga peaksime tõesti seda asja hakkama reguleerima, siis küsimus tõusetub muidugi sellest, kas Euroopa Liidu vahendid tuleks samuti avada nende meetmete tagamiseks. Need on siis need neli pea, põhilist küsimust äh, seoses äh, rahastamisega. Need on kindlasti need küsimused, mis tuleks äh, minu meelest kuidagi ära sõnastada, rohkem ma sellest rahastamisest võib-olla ei räägi, ma kuulaksin ära parema meelega kolleegid ja nende seisukohad nende erinevate valikuvariantide osas. nii et oleksin tänulik, kui te oma seisukohta avaldaksite ja teeksite omapoolseid ettepanekuid selle kohta, kuidas siis kogu see asi rahastada. ning ärge unustage ka seda, et selles osas, et õigussüsteemid on erinevad liikmesriigiti, lennuplaanid, kuidas need on üles ehitatud, uus tarkvara ja riistvara, mida kasutatakse mm, lennujuhtimises ja, ja, ja julgeoleku tagamisel ja nii edasi ja nii edasi, et mõelge kõikidele nendele asjadele. ja teine suurem küsimuste pagas minu jaoks on kõik, mis seotub tarbijakaitsega. nii et ootan ka selles osas teie ettepanekuid. ja nüüd julgeolekutasude määratlus, eh, samuti üks problemaatiline valdkond, siin minu meelest on eh, komisjoni ettepanek suhteliselt nõrk ja tuleks seda toestada eh, nii mõneltki poolt. põhil-, põhimõtteline küsimus siiski on jah, siis nagu ma ütlesin, see, et kuidas, kes peaks äh, julgeoleku eest maksma ja et kas Euroopa Liit peaks äh, samuti asuma äh, rahastajaks. selle eelnõuga üritatakse üsna mitu aspekti katta. Euroopas on erinevaid mudeleid, mis kõik omaette toimivad väga hästi inimesed äh, on nii mõnegi süsteemiga rahul, täiuslikku muidugi ei saa me kunagi, aga me ei taha kindlasti võtta sellist eelnõud, äh, mis lammutab hästi toimivad mudelid. teiseks, me ei taha vastutuskoormat sugugi ära võtta liikmesriikidelt selles osas, millised julgeolekumeetmed on õigustatud nende silmis, millised mitte. lõppkokkuvõttes peaks see kogu temaatika olema siiski liikmesriikide pädevuses ja nende pädevuses ainult ja nemad peaksid ise saama otsustada siis, kuidas nad korral-, korraldavad lennujaamades julgeoleku tagamise. ja seega minu meelest ükski Euroopa Liidu seadusandlus ei tohiks piirata liikmesriikide tegevust ega ka äh, eelispädevust nendes valda, selles valdkonnas. minu meelest on antud vallas üsna palju läinud viltu julgeoleku tagamisega. me peame avama kanalid innovatsioonile aga ei tohiks äh, sundida inimesi või ametkondi võtma vastu julgeolekumeetmeid, mis on tohutult kallid või märksa kallimad kui nende hästi ja mõistlikult toimivad äh, ja tõhusad äh, juba paigas olevad süsteemid. see on siis minu seisukoht selle eelnõu osas ja ootan põnevusega elavat arutelu, aitäh! ma tänan, härra Leichtfried ja nüüd fraktsioonide esindajad. kõigepealt Rahvapartei esindaja. ma tänan, härra esimees. ma tahan tänada meie raportööri tehtud töö eest. ma lugesin tähelepanelikult tema dokumendi läbi ja selles on palju huvitavaid ettepanekuid ja eh, need veensid mind ka ennast mitmeid ettepanekuid tegema. mida saaks eh, selle dokumendiga veel ära teha? Eh, loomulikult julgestus on väga aktuaalseks muutunud pärast üheteistkümnenda septembri terrorirünnakut. ja minu enda jaoks äh, Eh, on see väga aktuaalne lennureisijana. see lennujulgestus on hoopis tähtsam minu jaoks kui mugavus lendamisel. ja ma tahaksin siin viidata raportöörile ja tema poolt öeldule. kõigepealt finantseerimine. Eh, komisjon on teinud neli ettepanekut ja eh, kõige suurema toetuse on saanud ettepanek äh, koostada raamistik, äh, mille raames siis äh, fikseerida tasud. komisjon leiab jälle, Euroopa Komisjon leiab, et riik on see, kes peaks vastutama lennundusjulgestustas-, julgestuse eest ning samuti ka finantseerimise eest ma siin tahaksin viidata ühele lõikele raportis, kus öeldakse, et komisjon eh, ei taha tegeleda otseselt eh, selle küsimusega ning näeb meelsasti, et riigid ise hakkaksid finantseerima lennundusjulgestust. ma olen kuulnud siin argumente, et need inimesed, kes ise ei lenda, ei peaks topelt maksma, sest nad ju maksavad kõigepealt makse ja kuna nad ei lenda lennukitega, ei kasuta lennufirmade teenuseid, siis ei peaks nad ka julgestustasusid maksma. samas eh, lennureisijad peaksid maksma, nii et need, kes ei lenda, maksavad maksu ja lennutasusid, samas ka lennureisijad ise maksavad öö, eh, riigimakse ja nüüd ka veel julgestustasud peavad kinni maksma. aga nüüd mõtleme neid inimesi nendega, kes rongiga sõidavad või autoga sõidavad. Nende puhul riik ju hoolitseb nende julge, julgeoleku eest. nimelt riik maksab kinni mitmesugused teenused, mis tagavad nende liiklemise teedel. nii et need, kes teisi liiklemisvahendeid kasutavad, ei pea midagi juurde maksma julgestuse eest riik kaitseb meie kodanikke piiriületuspunktides ja ei luba ohtlikel isikutel siseneda riiki mm, ja kaasa tuua mingeid aineid, mis võivad ohuks olla elanikele. mina arvan küll, et lennundust kasu-, lennunduse kasutajatel, lennureisijad ei pea ka kaks korda maksma kõigepealt maksu, makse ja siis veel julgestustasusid, mis lähevad siis lennupileti hinnale otsa. ma saan aru, et komisjon arvab, et nõukogu võib äh, nende poolt välja pakutud lahenduse tagasi lükata. ja ma tahan toetada äh, segasüsteemi mõtet, et osa kuludest kannab riik ja osa kuludest kannavad lennufirmad ja lennujaamad. aga ärgem unustagem, et lõppkokkuvõttes on ikkagi reisijad need, kes kõik selle kinni maksavad. kolmas ettepanek härra raportöörilt oli mitte tegeleda finantseerimise küsimustega. aga ma arvan, see tuleb meile bumerangina tagasi kui me sellega täna ei tegele, siis mingil ajahetkel tulevikus peame jälle sellega tegelema hakkama. ja see on tõeliseks probleemiks. huvitav, eh, kuidas protsentuaalselt eh, välja arvutada, kui palju peaks riik maksma? nimelt kogu arvutamise eh, menetlus juba on üsna keeruline, tuleb kõigepealt kulud arvutada ja kõik see on väga keerukas. arutamismetoodika on juba niivõrd keeruline ja need omakorda hakkavad tasusid kasvatama. nii et lõppsumma üha kasvab. ja veel. kui eh, eh, lennufirmadele panna need julgestustasud ja loomulikult Äh, ametiasutused jälgivad neid tasusid. aga ka selline süsteem lõppkokkuvõttes suurendab lõppkulusid. nii, mida nüüd lennujaamad teevad? Nad äh, saavad alandada kulusid äh, konkurentsi mm, teel. lennujaamad võib-olla üritavad vähendada Äh, kulusid sellega, et väheneb ka reisijate mm, turvalisus. aga samas võivad kulud hakata kasvama seal, kus konkurentsi ei ole. nüüd selleks, et äh, hüvitada kriisi tagajärjed mm, tuleb kõige selle peale mõelda ja mul on veel üks küsimus komisjonile. kuidas Euroopa Komisjon eh, kavatseb muuta kulutused läbipaistvaks? võib-olla te vastate mulle, ma loodan vähemasti seda. oma fraktsiooni esindajana loodan ma, et et äh, hoian äh, sellel arutelul silma peal ja suur tänu, et andsite mulle võimaluse oma mõtteid avaldada. ma tänan. Äh, mul on siin déjà vu tunne, ma olin ka parlamendi eelmises koosseisus ja ma, see tuli mulle tuttav ette, mida ma kuulsin, aga sellele vaatamata oli see huvitav. järgmine on sotsiaaldemokraatia nimel härra Helga Trui suur tänu ja suur tänu raportöörile selle töödokumendi eest. Äh, tõepoolest, ma usun, et ta on asjale õigesti lähenenud, ta räägib nendest asjadest, millest me peamegi rääkima, kuid nagu es-, esimees ütleb, see ei ole uus asi. et äh, tegemist on ikkagi määrusega aastast kaks tuhat üks, juba esimesest päevast alates, kui me hakkasime selle valdkonnaga tegelema, siis äh, parlament on alati tahtnud äh, just väga selgeks teha kõigepealt selle, kuidas nende julgestusmeetmete eest makstakse. ja sellel ajal et, äh, lubati, et komisjon teeb omapoolse ettepaneku juba varsti, aga seni ei juhtunud. siis äh, direktiivi redigeerimine äh, andis meile uue numbri kolmsada aastast kaks tuhat kaheksa ja seal me ei saanud ka seda, mis me tahtsime. nii et need kompromissina ongi meil tegemist siis uue ettepanekuga kaks olulist punkti nüüd. me peame siis kõigepealt need lahendama. kõigepealt rääkides läbipaistvusest. kui me vaatame erinevaid sidusrühmi, äh, lennundusfirmasid, oluline see on ka tarbijate jaoks ning äh, see tähendab, et äh, ja inimesed peaksid äh, teadma väga selgelt, mille eest nad maksavad ja et see, mida, mille eest nad maksavad, on ka tõepoolest kasutatud julgestuse parendamiseks. nii et see on väga oluline osa läbipaistvusest. sest kui meil on tegemist mingi tasuga, mingi maksega julgestuse eest, siis tulu äh, ei peaks minema äh, näiteks äh, parklate väljaehitamiseks meil on vaja läbipaistvust, mis tähendab, et äh, see tähendab omakorda konsultatsiooniringe ja nõnda edasi. siis rahastamine, kes maksab selle eest, kellele me esitame arve? parlamendis me oleme alati leidnud, et me peame kindlasti tegema siin ka vahet, vaadates erinevaid julgestusmeetmeid, mida me rakendame Euroopa tasandil ning vaadates ekspertide komisjone, kellel on volitused ettepanekute tegemiseks ning teiselt poolt on meil lisameetmed, mida liikmesriigid soovivad täiendavalt kasutada, see on siis lisanduvad ehk täienduvad julgestusmeetmed. nii et ma usun, et mida meil on vaja, on siis kombineeritud rahastamine kus äh, lennundussektor, äh, tarbijad ehk reisijad ja riik kõik annavad omapoolse panuse. erinevates liikmesriikides olukord võib olla erinev loomulikult vastavalt sellele, mida nad soovivad, kuid teatud tingimused kindlasti on ja see peaks olema kõik väga läbipaistev, selge, et teatakse, kes milliseid kulusid tasub. ning mis puudutab lisameetmeid, mida rahastatakse kui liikmesriik tahab mingeid lisameetmeid kasutusele võtta lisaks üle-euroopalistele meetmetele ja tavaliselt mina küll eeldan, et Euroopa meetmetest peaks küll täiesti piisama, et julgestus tagada, kuid liikmesriikidel on ikkagi see õigus ise otsustada ja kasutusele võtta lisameetmeid. ning seega nad peavad endale võtma ka seetõttu suurema rahastamiskoorma ja et need ei oleks siis lennuliinid ja reisijad, kes selle eest maksavad ma usun, et me peaksime välja töötama sellise süsteemi, mis tagab, et need inimesed, kes julgestuse eest vastutavad, peaksid kõigepealt mõtlema läbi selle, milline on lõpptulemus või tagajärg. nii et meil ei ole tegemist sellise olukorraga, kus me lihtsalt lisame julgestusmeetmeid ühte teisele juurde kogu aeg. me oleme näinud äh, tohutut kulude kasvu. kus me oleme äh, läinud äh, sellisest olukorrast, kus julgestus on viis kuni kümme protsenti äh, käitlemiskuludest ja nendest, sellest on, selle asemel nüüd kolmkümmend kuni kolmkümmend viis protsenti käitlemiskuludest, nii et loomulikult me tahame, et neid finantse kasutatakse korrektselt äh, Äh, piisava läbipaistvusega ning loomulikult me tahame teada, mis on mõningate meetmete mõju ja me tahame teada, kes selles maksab. edasi me vaatame, milliseid ühenduse rahastamiseid on vaja. näiteks me oleme rääkinud ka vedelikest äh, lennukis. on rahastatud erinevaid katseid selles valdkonnas Need välja arvatud, kui meil on üldine Euroopa rahastamisallikas või meil on mingi selline ühine kassa, kus need erinevad julgestusmeetmed finantseeritakse, aga ma usun, et kui me vaatame üle finantsperspektiivid ja sealt saame lisaallikad, siis oleks see ju väga hea, sest me ei saa lihtsalt öelda, et Euroopa maksab kõige eest ja seega ei saa maksta teiste projektide eest, mis ei oleks ju hea. suur tänu ja proua Hannes Passa, Alde. last van het eh, welbekende déjà vu suur tänu. sarnaselt teiega on ka minul olnud samad muremõtted. ja ma arvan, et on tõesti kahju, et meil on nüüd debatt samal teemal ja vahepeal on päris mitu aastat mööda läinud oleks ju väga oluline, et me saaksime piisavat informatsiooni selle kohta, et me teame, kuidas arvestatakse välja julgestustasud ning mismoodi on see proportsionaalne julgestusmeetmetega äh, ja kui tõhusad need meetmed on, rääkides siis vedelikest lennukis või rääkides mingitest muudest meetmetest ma usun, et äh, seda mõtet on juba piisavalt hästi väljendatud, kuid ühes asjas ma ei ole eelkõnelejaga nõus. tal on õigus, kui ta ütleb, et jah, tõepoolest raportöör on esitanud meile väga hea töödokumendi ja nüüd me peaksime rääkima sellest, äh, kes mille eest maksab ja millal ja kuidas aga antud ettepanekus siis komisjon, kui ma võtan selle kokku, siis komisjon räägib meil siin riigiabist ja mis puudutab liberaale ja ma usun, et mõned teised fraktsioonid on ka sellega nõus, et sellega, selleks tekib probleem sest äh, härra Hedraui on just öelnud, seda on väga oluline läbipaistvus, sellepärast et äh, erinevused võivad olla küll riik, liikmesriikide vahel, aga see mind ei häiri. kuid mõju võib olla hoopis äh, teistsugune, sellepärast kui ühe liikmesriigi valitsus maksab suure osa, kuid teises liikmesriigis nad ei luba üldse riigi oma raha kasutada julgestusmeetmete jaoks ning see õõnestab siis kõikide Euroopa lennujaamade ühist sellise ühtse mänguväljaku printsiipi, mis veel peaks ju olemas olema. me ei saa selliseid meetmeid rakendada valikuliselt, täpselt nii, nagu meil parasjagu tuju on. ma usun, et kõikide fraktsioonide jaoks on see väga oluline, et me suudame kindlaks teha, kes mille eest maksab ja millistel tingimustel. mina olen Euroopa Liidu poolse finantseerimise vastu, ma äh, ütlen veel korda, ei tohi olla Euroopa Liidu, äh, me ei räägi Euroopa Liidu rahastamisest, see kõik ju tuleb ikkagi liikmesriikidelt. kuid ma usun, et me kõik usume sellesse, et meil peaks olema tegemist ühtlase mänguväljakuga kõikide jaoks. professor, palun. suur tänu, härra esimees, kõigepealt lubage tänada härra Laiht Leitfriedi sellest, kuidas ta on arutelusid variraportööridega juhtinud äh, antud raporti osas. Äh, kakskümmend kolmkümmend esialgse raportina, raportöörina on see tõesti üks déjà vu olukord minu jaoks äh, rääkides rahastamisest, kuid tulles tagasi esialgsete arutelude juurde, teen väga lühidalt pärast üheteistkümnenda septembri sündmuseid, siis ähm, tollal rääkisime me siin komisjonis äh, mitte sellest, et liikmesriigid peavad kogu julgeoleku eest kinni maksma, te mäletate, härra esimees, te olite isegi väga äh, kaasatud sellesse arutelusse. ma ei räägi siin riigi abist. Äh, meie komisjon toetas ja Euroopa Komisjon toetas tollal seda et lisajulgeolekutasud, mida tööstus pidi kandma ja tarbija pidi kandma, olid kolossaalse suurusega. lõppkokkuvõttes muidugi maksab selle tarbija kinni, sest et alati on nii, et tasud kannavad lõpuks välja tarbijad ja tööstus ise. kuid meie olime seisukohal siin komisjonis, et terrorioht on suunatud riigi vastu, mitu lennuliini vastu või minu või teie vastu isiklikult, sii-, ja e, on suunatud siiski ainult riigi vastu ja lennukid on ainult vahendiks, e, siis leidsime meie, et peaks olema Äh, riigil õigus osad nendest kuludest võtta enda kanda, et leevendada tarbijate koormat, kuivõrd oht on riigi vastu. see oli see põhimõte, millest me lähtusime tollal. me olime muidugi ka täiesti teadlikud sellest, et äh, seda oli väga raske läbi viia, sest et Euroopa Ühendus ei kavatsenud hakata seda rahastama. seda ettepanekut ei teinud komisjon, me oleme tihti eriarvamusel komisjoniga, aga seekord mitte. kõik tegelikult otsustati nõukogus ja liikmesriigid ei taha ju lõppude lõpuks üldse mitte midagi maksta nende tasude osas kinni, mida meie kõik anname. on see siis nüüd õige või vale, ei ole oluline, see on praegu olukord ja midagi me peame siin tegema ja, ja nii see olukord oli tollal, nii nagu ka härra esimees väga hästi teab. olukord on täna siis selline. aga see ei tähenda seda, et me ei võiks sellest veel kord rääkida, see asi on ebaõiglane. ja kuidagi tuleks aidata ja toetada tarbijat, sest et põhimõtteliselt on tema just see, kes kõik need kulud kannab. nii palju siis rahastamisest ja vaatame, kuhu siis me edasi saame liikuda sest et see lähenemine on natukene teistsugune kui härra Leitfriedi lähenemine. nüüd see konkreetne töödokument ja see vaatevinkel, mis on võetud äh, nende tasude osas, äh, tuleneb otseselt lennujaama tasude direktiivist. Äh, ma täpselt ei tea, kust see tuli, kuna mind siin ei olnud tollal, kuigi olin tegev tööstuses, nii et huvi mul on alati selle asja vastu olnud, aga see selleks kõige olulisem on see siin välja selgitada, et millest me räägime. seda ei saa panna lennujaama tasude alla, sest et julgeolekutasud kujunevad natukene keerulisemalt. ja raskusi on siin endiselt, sest et me peame äh, võt-, mitte üle reguleerima. pärast üheteistkümnenda detsembr-, septembrit me tahtsime, et komisjon küsitleks äh, viiteist tollast liikmesriiki et teada saada, kuidas julgeolekutasud ähm, on kaetud, kas on liikmesriike, mis osaliselt maksid need kinni ja, või on neid, kes ei maksa üldse mitte midagi. täna on liikmesriike kakskümmend seitse ja ühtlasi kakskümmend seitse erinevat rahastamisviisi. osad finantseerivad äh, politseiametkondade tööd, kes turvavad lennujaamu, Ühendkuningriikides näiteks on see aga hoopis teistmoodi nii et me ei saa minna aastakümneid tagasi otsast peale hakata. olukord on täna täpselt selline, nagu ta on, kuid nüüd tuleb tagada läbipaistvus ja avatus. kuidas me läheneme sellele olukorrale? taaskord, meil on suuri erimeelsusi paljude huvigruppidega, kuid sellegipoolest tuleb tagada see, et lennujaamad ja nende tarbijad tuleksid äh, kokku ühise laua taha ja lepiksid kokku nende tasude osas. seda nad teevad juba praegugi, selle üle ju suurt kära ei tehta ja see toimub väga hästi, kuid me samas teame ka väga hästi, et on osapooli, ja ma olen kursis sellega, sest ma olen nendega rääkinud, et on väga suuri erinmeelsusi ka teinekord, on äh, lennujaamu, kes ütlevad, et me ei, ei võta piisavalt suuri tasusid, teised ütlevad, et te olete ületasust, äh, tarbija ütleb, et te olete äh, meilt liiga palju võtmas. ma olen kõikide osapoolsete suu-, osapoolte suhtes neutraalne. ja seega minu ettepanek, et meil oleks riiklikud ametkonnad, tsiviillennundusametid üldiselt siis Need, kellel juba on niikuinii äh, ressurss olemas selleks, et kontrollida lennujaamades toimuvat ja mina arvan, et nemad peaksid olema see kogu, kes lahendab vaidlused lennuliinide ja lennujaamade vahel pärast arutelusid. ja nemad peaksid olema need siis, kes nad ühe laua taha sunnivad ja lahenduse välja pigistavad. Äh, määrust minu meelest ei peaks olema, meie need vahekohtunikud kindlasti ei peaks olema. nii et lõpetuseks, härra esimees, härra Leitfriedi lähenemine on minu meelest täiesti õige me ei taha asju kindlasti transpordikomisjonina hakata liigselt keeruliseks ajama, me ei taha hakata süsteeme lahti laiu-, lammutama ja me ei taha, et et äh, meie töö tulemusena tarbija või reisija peaks hakkama lisakulusid kandma. ma ei ole valmis selleks isiklikult, minu meelest mina reisijana maksan liiga palju niikuinii juba lisaks pileti hinnale peale. ja ma tahan, et neid vahendeid kasutataks äh, sihtotstarbeliselt. praegu ma selles sugugi veendunud ei ole kuid mõneti ma muidugi usaldan, et minu raha kasutatakse õigesti, aga niimoodi peaksime me siin komisjonis lähenema. suur tänu, härra De Carandes Pascual, palun. suur tänu, härra esimees. tänase esimese arutelu jooksul kordame me juba varem esitatud argumente, kuid äh, ilmselt on ka see vajalik. põhimõtteliselt mulle tundub, et me oleme kõik nõus äh, vajadusega selle direktiivi järele, me kõik oleme ju nõus äh, väitega, et julgeolek tuleb tagada. meie raportöör ütles, et ilmselt äh, komistame me detailidesse hiljem, kuid minu meelest äh, ei pruugi see sugugi nii minna. peamine küsimus seisneb siiski selles, kes äh, selle julgeoleku eest maksab. ja see on see, milles tuleb äh, kokkuleppele jõuda. raportöör ja variraportöörid on jõudnud praegu tasakaalustatud seisukohani. ja ma arvan, et lõpptulemuseks peaks meil olema selline raport, mis on tasakaalus ja on rahuldav kõigi jaoks kuid selleks tuleb veel teha tublit tööd. me ei saa julgeolekule panna ju hinda või seda kuidagi üldse hinnata. see on hindamatu. meie tarbijate ja reisijate, meie kodanike turvalisus on kõige olulisem ja kahjuks muidugi peab selle siis kuidagi korraldama. küsimus, kes maksab, kas kogu koorma peab kandma reisija või peaks osakoormast või täiekoorma võtma liikmesriik endale. kõik need arutelud on juba iidamast aadamast. Hispaania seisukoht äh, nõukogus võib-olla vääriks äh, kaalumist. ma räägin seda sellepärast, et ilmselt võetakse see mm, dokument vastu Hispaania eesistumise ajal ja hispaanlased arvavad, et iga liikmesriik peaks oma eelarvest need kulud katma. nii et põhimõtteliselt on nemad seisukohal, et ähm, iga liikmesriik oma maksutulude eest peaks selle kinni maksma. kui see on see lähenemine, siis osade liikmesriikide jaoks on see muidugi raskem sest et praegu on selliseid liikmesriike, kes eh, ei maksa seda kinni. aga, aga muidu mulle tundub, meil ei olegi valikuvarianti kui ainult see, sest et muidu see, kõik need rahastamissüsteemid jäävad lihtsalt liiga häguseks, need ei oleks läbipaistvad. nii et põhimõtteliselt kõige olulisem küsimus on see, et kuidas, kes peaks neid kulusid katma, kuidas neid, kes nende eest maksab. suur tänu, härra Liberatški järgmisena suur tänu, härra esimees. ma tahaksin äh, alustuseks öelda, et ma olen nõus härra proua Fosteriga, vabandust, kes ütles, et me ei pea mitte lennundussektorit kaitsma, vaid äh, kaitsma meie kodanikke selle eest, et äh, lennunduse vahendeid ei kasutataks terrorihoobadena. kui me vaatame seda, mis eh, juhtus Maailma Kaubanduskeskusega eh, ja milliseid lennukeid kasutati eh, sellel aastamistöö jaoks, siis ega see ei läinud terroristidele väga palju maksma. kuid inimeste turvalisus on märksa kallim. liikmesriigiti lennujaamad, sadamad on erinevad. näiteks võrrelge omavahel Tšetšeni lennujaama Poolas ja ja Heathrow lennujaama Londonis, siis te näete, et äh, need on kaks täiesti erineva maailma Heathrow's on juba tehnoloogia täiesti teistsugune kui Tšetšenis olukord äh, on muidugi erinev ka selle osas, äh, nagu räägitud, kes julgeoleku eest vastutab, on äh, neid liikmesriike, kus selle eest vastutab toll, neid, kus politsei, seal, kus see on antud täiesti eraettevõtete kätesse. nii et olukord on väga kirju üle terve Euroopa Liidu meie raportöör on aga ära teinud minu meelest äh, väga suure töö, ta on välja pakkunud meile valikuvariante, pakkunud välja võimalikud tegevussuunad ja on jätnud siis meie otsustada selle, mis me teeme. ja see on väga kena. mina muidugi tahaksin, et menetlus oleks harmoneeritud terves Euroopas. selleks, et konkurents ja toimimine jääks alles ja et äh, koorma jagunemine oleks võrreldav liikmesriigiti. täiesti selge on see, et meie ja kodanikud oleme ju need, kes selle eest maksavad. küsimus seisneb selles, et kas me maksame selle eest kaudselt läbi maksude ehk siis läbi riigi või maksame me selle eest otse reisijatena lennujaamas enne lennuki pardale astumist. kui me tahame, et äh, süsteemid oleksid võrreldavad teiste transpordiliikidega, tuleks minu meelest rakendada äh, nii-öelda äh, segatud süsteemi, kus era- ja avalik sektor mõlemad panustavad miks on äh, vaja avalikku äh, panustamist, avaliku sektori panust, seda sellepärast, et äh, me ei räägi siin mitte ainult lennureisijate turvalisusest, vaid märksa suurema rahva arvu turvamisest. meil on vaja, et e-, avalik ja erasektor siin teeksid koostööd julgeoleku tagumiseks, sest et nii on võimalik tagada parem dialoog, panna paika eh, seadusnormid ja määrused ning tagada eh, finantsmõttes usaldusväärsus. minu meelest ei peaks reguleerima ainult eh, neid, kes suudavad selle eest maksta. olen nõus ka nendega, kes on öelnud, et Euroopa Tsiviillennundusamet on jäänud praegu täiesti kõrvale kogu sellest debatist ja täiesti arusaamatu, miks. ka nemad peaks kaasama ja ka nemad peaksid vastutust kandma. ma julgustaksin Veelennundusametit äh, aktiivsem olema ja meie peaksime lähenema mitmest aspektist, me ei räägi siin, nagu ma ütlesin, lennundussektorit, äh, vaid me räägime kogu meie julg-, kõikide meie julgeoleku tagamisest eesmärgiks on ju mm, vastu astuda nendele inimestele, kellel on terroristlikke plaane. ja seda peaks tegema ka Euroopa Liiduna. suur tänu, härra Bradburn. suur tänu, härra esimees, jah. proua Fosteril on täiesti õigus oma sõnades ja tal oli õigus äh, rääkides ka üle-eelmisest äh, parlamendi koosseisust, kus äh, tsiviillennundusettepanek arutelul oli, kuid äh, teie, härra esimees, ja paljud teised kolleegid mäletavad ilmselt veel, aga ka eelmise ametiaja jooksul peetud arutelusid, mille eesmärgiks oli tsiviillennundusohust, ohutuse osas kokkuleppele jõudmine ja selleks suisa lepitusmenetluseni. tuletaksin teile meelde, et üks asi, mis lepituses jäi aga lahendamata ja see on suur asi, nimelt kuidas rahastada erilisi julgeolekumeetmeid ehk teisisõnu neid meetmeid, mida eeldatakse, eeldatavalt kasutatakse tavapäraselt äh, kõikides lennujaamades. aga et kuidas rahastada neid lühiajalisi või meetmeid, mis on väga kallid ja mulle on jäänud meelde, et äh, selleks, et direktiiv vastu saaks võetud, leppisime me kokku, et komisjon jah, esitab ettepaneku äh, lennundusohutuse rahastamise eest, äh, võttes arvesse parlamendi seisukohad, nii nagu need olid avaldatud lepitusmenetluses ja minu meelest fraktsioonid olid kõik nõus sellega. täna aga näeme me komisjoni ettepanekus teatavat äh, Äh, põnnama loomist, löömist, äh, nad minu meelest ei tegele nende probleemidega, mille kom-, parlament omal ajal esile tõi. ma ei tea, kas see on sellepärast, et komisjon arvab, et nõukogu ei ole iialgi nõus sellega, mida parlament on välja pakkunud, või üritavad nad leida mingisuguse kuldse kesktee, mis ei ole vastuvõetav ei parlamendile ega ka nõukogule, kuid igal juhul on tegemist äh, ühe suure segapudruga, mis minu meelest meid mitte kuhugi ei vii. aga kuhu me siis peaksime ennast viima? tulen selle juurde, millest ma rääkisin varem, nimelt need eh, erilised julgeolekumeetmed. vaadates täna Euroopale, siis eh, me näeme, et liikmesriikides on erinevad meetodid tarbimisel, tarbil. rääkides aga ühisturu eh, keeles, tahame meie jõuda turu moonutamiseni, sest et on äh, Ehm, piirkondi, kus sa maksad ainult euro julgeoleku eest, äh, äärm-, teises äärmuses on Ühendkuningriik, kus maksad suisa viiskümmend, kuuskümmend, seitsekümmend eurot julgeolekutasudena. ja see ei ole õiglane konkurents. ja lähen veelgi kaugemale, sest kui me vaatame Euroopa Liidust väljaspoole, sellele, mis toimub näiteks Ühendriikides, siis äh, Ameerika Ühendriigid maksavad riigikassast kinni sajaprotsendiliselt julgeoleku äh, tagamisega seonduvad kulud. ja arvestades seda, et lennundussektor äh, on täna kujundanud ülemaailmse ja suure transatlantilise massi-, tohutu turu, siis on selge see, et need reisijad, kes lendavad välja Euroopa Liidu lennujaamadest, Äh, on ebasoodsamas olukorras kui teised, sellepärast et nemad peavad ise maksma kinni oma julgeoleku tagamise. nii et mina tahaksin, härra esimees, hoopis teistsugust ettepanekut, sellist ettepanekut, mis tunnistab seda, et ohutase erinevatel ajahetkedel, erinevates lennujaamades, erinevates liikmesriikides erineb ja et need lühiajalised probleemid, mis tulevad kaasa äh, Äh, julgeolekuohu suurenemisega makstakse kinni riigi rahadega, mitte selle ei maksa kinni reisija. me ilmselt kõik oleme nõus sellega, et teatav miinimumtase julgeoleku turvamisel on tagatud kõikides lennujaamades ja mitte ainult lennujaamades, vaid kõikides kohtades, kus tehakse äri, kust reisitakse. aga meie eelmine ametkon-, eelmine amet, meie eelmisel ametiajal nõudsime, et see ma-, see makstaks kinni avalikest vahenditest. tänan, kui ma tohin äh, ka kommenteerida omalt poolt, äh, enne kui viimased sõna saavad. Äh, tahaksin juhtida tähelepanu veel kord sellele, mida me arutasime varasemal ajal eriti selle koha pealt, kes maksab ja saadikule meenub see arutelu, mis meil oli meil oli lepitusmenetlus. mina olin ainus äh, lepitusmenetluse delegatsioonis, kes hääletas vastu sellele kokkuleppele, mis esitati. ma hääletasin seisukoha vastu. ja proua Foster, härra Bradborn, härra Elka Truu ütlesid täiesti õiget asja ainus asi, mis võimaldas läbi minna sellel kokkuleppel, oli see lubadus, et me tuleme nende asjade juurde tagasi ja lennujulgestustasude finantseerimist käsitleme hiljem. ausalt, kolleegid, mina ka juba kahtlustasin, et see nüüd, mis meil siin praegu toimub, hakkab toimuma. me teame ju, et liikmesriigid ei taha maksta mitte millegi eest ja üsna huvitav on kuulda sellest ühisugustest mängureeglitest kõigile. Eh, et kui me tegutseme, siis me moonutame, sest ühed liikmesriigid eh, maksavad selle kinni, teised nagu minu oma mitte kunagi. Eh, nimelt meie riigikassa on väga tugev ja ei kavatse seda kinni maksta, nii et see on see, mida me peame ka käsitlema, aga ma tahan meenutada saadikutele. olgem realistid ma ei taha saata meie raportööri läbi rääkima komisjoniga ja nõukoguga. lepitus toimub arvatavasti kõik, kõige lõpus ja siis viimasel hetkel toimub seesama, mis toimus möödunud korm. nimelt tõmmatakse lihtsalt vaip raportööri jalge alt ära nii et ma ütlen teile järgmist. kui te nüüd väidate mulle, et eh, julgestustasude finantseerimine on suur teema, kui te ütlete siin, eh, et tegemist on valdkonnaga, kus eh, liikmesriigid peavad sekkuma ja tõstma turvalisust lennujaamades, me teame et, et kolmkümmend viis protsenti kuludest on praegu juba julgestusele kuid Land Rover tahetakse Glasgow lennujaama, taheti mm, sisse viia, siis järgmine päev pidi liik-, juba kohale sattuma politsei ja tuli see kõik ka kinni maksta lennujaamal. nimelt julgestus peab finantseerima osaliselt riigi poolt, olgu nii, aga lepime sellega, aga ärgem mingem jälle lepitusmenetlust pidama ja siis ärgem andkem alla. olgem selged, mida te tahate, et meie raportöör teeks? ja rohkem ma selle kohta midagi öelda ei tahagi. palun ähm,. Ich wollte mich nicht zu Wort melden, Herr Vorsitzender, aber Nachdem, was Sie gesagt haben, glaube ich. Äh, nüüd äh, lis-, sellele lisaks, mis te ütlesite, ükskõik, kas te siin viitate déjà vu'le või mitte, ma ei tea, kuidas sellega on, aga me teame kõik suurepäraselt ühte. et ei ole ühtegi liikmesriigi, kes selle kõik tahaks kinni maksta ja veelgi hullem, keegi ei taha öelda, kes siis peaks maksma. ja järjekordselt nõukogus öeldakse, et liikmesriigid ei taha selle eest maksta. nii et me peame otsustama, milline on siis meie tegevus ja me peame sellele kindlaks jääma, mida me otsustame. või me ütleme, et me jätame praegu finantseerimise täiesti välja ja üritame kompromissi nõukoguga võimalikult peatselt saavutada. nüüd küsimus selle kohta, kes mille eest maksab, on minu arvates väga tähtis aga tähtis on, et me mõtleksime, mida me tahame ja mitte ja mida me ei taha. ja siis järjekindlalt oma otsust kaitsma. nõukogu räägib meile, mida nemad soovivad, aga kindel on see, et tuleb jääda oma seisukohtale truuks, nii nagu te ütlesite. mina isiklikult leian küll, et me peaksime rahastamisest ka rääkima. ma ei hakka selle nüüd pikemalt äh, peatuma, aga see on ka kooskõlas sellega, millest me siin varem oleme rääkinud ja mida me oleme varem tahtnud. ja võib-olla meil õnnestub parlamendis tervikuna suur üksmeel leida, mitte ainult meie komisjonis. ja alati on selge see, et need erijulgestusmeetmed jäävad liikmesriikide hooleks, aga kui me tahame, et kõik oleks läbipaistvam, siis tuleb tagada kõigepealt see primaarne julgestus, tavajulgestus ja siis juba liikmesriigid otsustavad, et kas nad nüüd maksustavad reisijad või kaasavad siia maksuraha, riigikassast maksavad selle kõik kinni. ja kui mõni riik on terrorirünnaku objektiks, siis peab riik loomulikult seda äh, kulud kandma, aga me ei taha neid rahastamisküsimusi lõplikult ära otsustada. me tahame teha ettepaneku nõukogule ja vaatame siis, mis nemad selle peale ütlevad. aga tehkem kas kõik või mitte midagi. ärge mingem kompromissidele. jah, sul on täiesti õigus. meil on vaja anda juhtnöörid oma raportöörile, et mis suunas liikuda, kui kaugele minna. mina arvan, et rahastamine peaks olema kaasatud siia raportisse aga see ei ole minu jaoks suur probleem, kas nii või teisiti, aga tähtis on see, et kui me midagi otsustame, siis las parlamendi delegatsioon jääb meie seisukohale kindlaks ja mitte loobuma meie positsioonidest kohe, kui kibedaks läheb ja ei annaks järele nõukogule. see on kõige tähtsam. meil on vaja toetada oma raportööri, ükskõik siis millise mm, seisukoha me siin langetame siin komisjonis. Mm, härra Kunnim, te hoovisite? ja siis saab järgmine sõnasoovija sõna. ma tänan. selles mõttevahetuses selgus, et meil on väga täbar olukord. see on kujunenud ajapikku ja loomulikult see seondub paljuski üheteistkümnenda septembri tagajärgedega. nimelt et eh, lennureisid on praegu eh, suurema mm, rünnaku, suuremas ohus kui muud eh, liikumis, reisimisliigid. ja selge on see, et tuleb mõelda lennureiside turvalisuse peale. tähtis on ka teada, mida tuleb, mille eest maksta, mida see, need tasud hõlmavad. raportöör ütles, et see peab kõik olema selge. ja me leppisime kokku, et meil on vaja selget määratlust meie äh, turvastandarditele ja tuleb muuta niisugused normid, standardid siduvaks kogu Euroopa Liidus. aga ka politsei on see, kes peab kontrolle, äh, julgestuskontrolle läbi viima olukorrad on väga erinevad. tihtipeale eh, on tegemist politsei ülesannetega, tihtipeale eh, ka on erafirmadele mm, edasi delegeeritud selline julgestusteenus. ma arvan, et me peame ütlema komisjonile, et kui me tahame äh, võrrelda standardid ja norme ja kui me tahame äh, konkurentsi seisukohast äh, seda olukorda analüüsida, siis on meil vaja ka, et meil oleksid olemas äriühingud, kes selliseid teenis-, teenuseid pakuvad. Mm, on vaja ka siis hankekonkursse korraldada. loomulikult ei ole vaja mingit Äh, koormavat bürokraatiat selleks kõigeks. tähtis on, et äriühingud saaksid oma tööd korralikult teha ja siis saadaksid juba riigiasutustele arve oma teenuste eest. ja äh, need kulud võivad edasi siis minna juba nii-öelda kinnises ümbrikus äh, lennufirmadele ja lennujaamadele. ja tähtis on vaadata siis, kuidas need kulud jaotuvad erinevate osapoolte vahel, aga midagi ei tohiks olla varjatud, kõik peab olema läbipaistev. ja kui me teame, millised siis tegelikult kulud on, siis me saame teha tõesti ettepanekud kakskümmend protsenti siin, kaheksakümmend protsenti seal ja nii edasi. suur tänu. nii et äh, härra Kajaka, teil on ka üht-teist. suur tänu ja mina peaks ütlema, et tõepoolest komisjon suure tähelepanuga kuulas seda huvitavat arutelu ning sarnaselt teiste kõnelejatega ma tahaksin öelda härra äh, Leistfriedile, et ta on väga hästi teinud kokkuvõtte põhipunktidest härra esimees, teie ise olete seda väga hästi juba öelnud ja teised äh, sõnavõtjad on seda ka kommenteerinud, et äh, lähtepunktiks on meil ikkagi teema, mida, mille puhul on meil on selline déjà vu tunne. me teame, et äh, nagu äh, proua Foster, härra Sassada äh, on seda juba selgitanud peale äh, siis äh, üheteistkümnendat septembrit on meil tegemist sellise teemaga, kus me tahame julgestusvaldkonda viia Euroopa Komisjoni ühtse katuse alla, nii et meil on olemas siis raamistik Euroopa heaks. nii et see oligi meil arutelu teema, et kelle vastutada on julgestus ja kes peaks sel-, nende, sellega kaasnevate kulude eest maksma, kas valitsused, äh, käitlejad või mõlemad komisjoni ettepanek, mis võeti vastu mais, püüab minna sammu võrra kaugemale ning tahab sellest arutelust saada kätte mingit käegakatsutavat poliitikat. kui ma peaks nüüd ütlema, et äh, volinike kolleegiumi otsus oli äh, minna praktilise lahenguga suunas ettepanek järgneb komisjoni raportile, mis esitati veebruaris ja kokkuvõtteks on see, et mitte diskrimineerivad ja äh, julgestustasud on olulised selleks, et äh, tagada õiglane ja mitte moonutatud konkurents lennuliinide, lennujaamade suhtes. kus kasutatakse julgestustasusid, siis me peaksime tagama läbipaistvust äh, ja kulude seostust, mitte diskrimineerimist ning äh, konsultatsiooni, kui me määrame kindlaks julgestustasu. mida see tähendab? see tähendab, et äh, teatud põhimõtted, millest praegusel hetkel kinni ei peeta, on need, mida me peame hakkama järgima. siin ei ole tegemist väikeste asjadega. me peame tagama kõigepealt selle, et julge, julgestustasu ei diskrimineeri reisijate lennuliinide vahel. me peame tagama konsultatsioonid ning me peame tagama ka ta, äh, läbipaistvuse. mul oli küsimus härra Sasadale, kuidas komisjon saab tagada, et läbipaistvus toimib. seda me saame tagada kolmel tasandil. kõigepealt lennujaama tasandil, sest lennuliin peaks saama informatsiooni lennujaamalt äh, selle komponendi äh, osas, mis puudutab äh, julgestustasu määra ning äh, lennujaamad peavad põhjalikult hindama vajadusi ja tuleviku investeeringuid ning nad peaksid edastama informatsiooni oma vajaduste kohas puhul ning liikmesriigi tasandil, sest meil peaks olema ka läbipaistvus äh, riiklike julgestusmeetmete kasutamise osas, mis on rangemad kui Euroopa Liidu nõuded. Äh, ning äh, me oleme palunud siis hinnata rangemate meetmete mõju ja nagu äh, proua Foster väga hästi ka ütles, siis me soovime ka seda, et vastavad ametivõimud kas looksid või määraksid sõltumatu asutuse, mis kontrolliks direktiivi elluviimist ning äh, ka oleks vahendajaks, kui meil on tegemist äh, vastuoludega äh, julgestustasude osas. ma rääkisin praktilisest lähenemisest ja valikuks oligi see, et meil ei ole võimalik harmoniseerida julgestustasude valdkonda üle terve Euroopa. kui me vaatame mõju-uuringut, siis me näeme olukorda kahekümne seitsmes liikmesriigis. olukord võib olla hoopis teistsugune teistes maailma piirkondades see ei oleks realistlik suund. me kukuksime sellega läbi ja me juba teame, milline on lennujaama tasude direktiivi mõju. komisjon kaks korda kukkus läbi, kolmandal korral saime asjaga hakkama. nii et meil on tegemist kõigepealt esimese sammuga, me hakkame kasutama teatud põhimõtteid, kuid samas me ei ole jätnud kõrvale kulusid me viime sisse ka kuludest lähtuva põhimõtte. Äh, tasusid peab kasutama ainult julgestuskulude jaoks ning sellega peaks arvesse võtma ka muid tasusid ja toetusi, mida on lennujaam saanud julgestustasu, äh, julgestusasude katmiseks. meil on tegemist rajatistega, äh, seadmetega, mida tuleb paigaldada, nii et meil on ka selliseid võimalusi, mis aitavad meil seda tähemalt uurida. loomulikult on see parlamendi äh, õigus lepitusmenetluses öelda, et te soovite siis näha enamat või soovi, sooviksite midagi vähem siin näha. ja komisjon tõepoolest mõistab mõningaid ideid. Äh, tegemist oli väga olulise soovitusega selles osas, kas komisjon, äh, kas liikmesriigid peaksid sisse viima lisajulgestusmeetmeid, mida nad ise kinni maksavad ja see on teema, mida me peaksime arutama. on ka muid märksa auahnemaid soovitusi kas on võimalik äh, saavutada harmoniseeritud süsteem või kombineeritud süsteem, ma usun, et see oleks väga raske, kuid äh, see on kindlasti juba lepitusmenetluse teema. rääkisime ka riigiabist ja äh, õiglasest mänguväljakust ning see on väga oluline punkt ning ma usun, et me peaksime tõepoolest Euroopas tagama võrdsed võimalused ja ma usun, me peaksime kindlasti võitlema konkurentsimoonutuste vastu äh, Nende põhimõtete rakendamisel see on meie arvates võimalik, et me saavutame tõepoolest olukorra olulise paranemise. meil on vaja suuremat läbipaistvust ning me peame teadma, mis, kuhu see raha läheb. meil on vaja enamat konsultatsiooni lennutillide vahel ning ma usun, et direktiiv teeb sammu õiges suunas. samamoodi nagu siseriiklike regula-, regulaatorite Äh, asutused. kuid nagu härra Fernandes on öelnud, tegemist on ulatusliku debatiga, mis läheb kaugemale kui antud direktiiv. härra Simson, ma usun, et äh, põhimõtteliselt komisjon on väga innukas vestlusi jätkama ja kui Euroopa Parlament lepitusmenetluse käigus tahab saavutada laiemat diskussiooni liikmesriikidega, siis on parlamendi õigus ja te olete seda väga hästi ka öelnud, et meil võib toimuda diskussioon selles osas, kes maksab, me võime püüda harmoniseerida lennujaamatasude süsteemi. Äh, me oleme selles varem ka läbi kukkunud, see ei puudunud küll julgestustasusid, aga äh, samas, äh, kui me teksti oluliselt paraneme, siis meil oleks esimest korda, kus meil on olemas instrument julgestustasude jaoks ning esimest korda on meil tegemist sellise ühtse põhimõttega see on väga oluline, mittediskrimineerimine, läbipaistvus, konsultatsioonid, kulude äh, kuludega seotud äh, rahakasutus ning ma usun, et see esimene samm on äärmiselt oluline, sest see võib anda meile lisaprogressi ka nendes valdkondades, mis on juba teadaolevalt meile oluline. Äh, seega äh, ma leian, et parlament on äh, tõepoolest oma arvamuse meile edasi andnud, nõukogus seda arutatakse Rootsi eesistumise all ning me püüame siis koostöös kaasotsustusmenetluse kaudu jõuda otsuseni ja ma usun, et kaasotsustamisele, sellega me läheme. suur tänu! suur tänu, ma arvan, et te tegite seal väikse näpuka vist äh,. proua Hennis Plašar, te soovisite sõna võtta, aga hästi lühidalt, palun. suur tänu komisjonile vastu seista, kui te ütlesite, et hea küll, me võime arutada seda, kes mille eest maksab, aga te ütlesite ka seda, et me ei saa harmonisa-, harmoniseerida seda nõnda edasi. see tähendab, et te olete lollitanud nii meid kui ka nõukogu äh, varasemal ajal, varasematel etappidel, kui meil on tegemist lepitusmenetlustega, sest meil on öeldud ka seda, et ettepanek on esitatud ja nüüd te ütlesite, et ei, et see pole üldse võimalikki. ja ma vabandan, et ma väljendan omapoolset äh, äh rahulolematust teiepoolset äh, ütlusega <laughs> ja tõepoolest, mina hääletasin vastu, ütleb esimees veel kord. härra Leifrid, kas te saaks, soovite vastutada, vastata ja kui te annaksite ka mingi ajakava meile, siis oleks väga täna. suur tänu, härra esimees ja suur tänu kõikidele kolleegidele öeldu eest ja suur tänu, et nii elavalt osalesite Te olete olnud mulle suureks abiks ähm, äh, suuna võtmisel selle äh, raporti koostamisel. osad asjad on suhteliselt selgeks saanud. nimelt me kõik ähm, tundume olevat nõus sellega, et meil on vaja tagada võrdne konkurents, mitte ainult Euroopa lennujaamades, vaid et meie lennujaamad oleksid võrdselt konkureerivad äh, ka muude lennujaamadega äh, väljaspool Euroopat. teiseks oleme kõik nõus sellega, et vaja oleks läbipaistvat süsteemi, sellist süsteemi, mis äh, ei tooks kaasa bürokraatia suurenemist ega lisakulusid, me tahame sellist süsteemi, millega äh, lennujaamad, äh, reisijad ja muud lennujaama kasutajad ja lennuliinid äh, tunneksid, et neid koheldakse õiglaselt, et koorem on jagan-, jagunenud võrdselt. ja kõik on nõus sellega, et need süsteemid, mis hästi toimivad, peaksid paika jääma ja peaksime muutma ainult neid, mis ei, mis ei tööta hästi. kuid selle arutelu käigus jäi mulle ka mulje, et et äh, mõned on valmis jätkama arutelusid selle kohta, et kes peaks maksma min-, milliste kulude eest, kui palju peaks nendest kuludest kandma riik ja kui palju erasektor. ja vot see jääbki selle raporti puhul ka minu jaoks peamiseks punktiks. jätkan äh, siis nendel alustel nii kiiresti kui võimalik oma tööga ja ma loodan, et juba detsembris sekretäriat ütleb ei, peaks hääletama, härra esimees. Äh, härra Leichtfried, äh, te siin kiirustate natukene. ma arvan, et te võib-olla jaanuaris alles esitate oma raporti ja siis vaatame, mis edasi saab muudatusettepanekute tähtajaga ja nii edasi ja nii edasi kui te nüüd ütlete, et jaanuaris on raport valmis, siis ma olen selle tehinguga nõus, surun kätt ja ütlen, et te olete üks suurepärane raportöör, härra Leichtfried. alati on hea, kui keegi peab silma peal äh, asjadel, aga mina sellist ajakava küll ette ei näinud, aga see selleks. teeme siis nii. jumal temaga. aga üks äh, põhimõtteline küsimus veel äh, tänase arutelu lõpus teile. mina ise olen muidugi valmis võitlema selle eest, mille me siin raportis äh, kokku lepime. kui me raporti äh, vastu võtame, siis palun, kolleegid, toetage mind ka pärast selle raporti vastuvõtmist, sest muidu see asi jookseb rappa. suur tänu, ütleb härra esimees nii et äh, kui detsembris on see raporti eelnõu valmis, siis on muidugi kõik see väga tore, aga detsember-jaanuar oleks sobiv aeg, äh, siis lepime kokku, millal on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja nii edasi. väga kasulik arutelu, kuigi mõned meist on justkui seda teist korda pidamas, aga järgmine päevakorrapunkt, arvamuste vahetus Euroopa Komisjoniga meie sõber härra Kajah jällegi siin sõna võtmas, räägime siis äh, vedelike pardale toomise keelust. tuletaksin kolleegidele meelde ja härra Kajakale ütleksin siis nii palju, et äh, koordinaatorite kohtumisel, eile me sellest rääkisime ja täna hommikul me selle lähenemise kinnitasime, mis koordinaatorid võtsid, härra Kajaka kuivõrd te koordinaatorites olite kohal, teate sellest, mis otsustati? aga komisjon siis kiitis ka selle otsuse täna veel omakorda heaks. kuid samas mulle tundus, et on oluline, et kogu komisjon äh, saaks ka võimaluse ära kuulata selle, mis komisjonil on öelda seoses äh, vedelike keelustamisega ja et mitte ainult koordinaatoritel oleks võimalus kuulda otse sellest, nii et tänane arutelu on võimalus siis saadikutel kõigepealt äh, saada lisainfot selle kohta ja teiseks on neil nüüd võimalus oma mõtetega välja tulla, arvestades siis seda seisukohta, mis koordinaatorid vastu võtsid. oleme kutsunud siia ka kodanikuvabaduse, vabaduste komisjoni liikmed, kui nemad peaksid tahtma oma seisukohti ka avaldada. samas aga ei ole sellel arvamuste vahetusel mingisugust konkreetset tulemust tulemas, sest otsus on juba langetatud. kuid nagu ma ütlesin, on see siis võimaluseks saadikutele öelda välja oma seisukohad selles väga olulises küsimuses, et nõukogu ja komisjoni nii-öelda kirbul hoida kogu aeg ma tuletaksin kolleegidele meelde, et tegemist on komitoloogia menetluse alla mineva Äh, teemaga, nii et me peame ootama, et vastutav ekspertide komisjon tuleks välja selle menetluse alusel omapoolsete ettepanekutega ja siis on meil võimalus öelda nüüd jah või ei. me siin ei saa teha mingisuguseid muudatusi enam ja sellepärast ma arvasingi vajalikuks, pidasin vajalikuks seda, et me täna hommikul oma seisukoha vastu võtaksime ja et meil oleks võimalus täna siin ära kuulata komisjon kõikidel saadikutel, nii et härra Kajaka, teil on sõna järgmisena. suur tänu, härra esimees Euroopa Komisjon tervitab võimalust pidada arvamuste vahetus maha transpordikomisjoni liikmetega selles väga olulises ja ka teis-, probleeme tekitavas küsimuses ning annaksin teile siis ülevaate sellest nii-öelda vedelike küsimusest. tuletan meelde peamised elemendid, kui lubate veel, pärast kahe tuhande kuuenda aasta augusti sündmuseid toodi sisse siis vedelike pardale toomise keeld Euroopa Liidus pärast Heathrow lennujaama tabanud terrorirünnakute äh, plaanide järgi. nimelt äh, jõudis meieni julgeolekuametkondade info selle kohta, et vedelikud on tõsiseks ohuks ning otsustati, et pannakse siis paik-, pannakse paika keeld, kuni meil on tehnoloogilised äh, vahendid paigas selleks, et see keeld tühistada kakssada seitsekümmend kaks kaks tuhat üheksa määruses on aga öeldud, et kahekümne kaheksandaks, kahekümne üheksandaks aprilliks kaks tuhat kümme see keeld aegub lootes siis, et tehnoloogia on selleks ajaks paigas. samas aga tuleb teavitada siin komisjonile, et arengutehnoloogia vallas on kahjuks olnud märksa aeglasemad, kui arvati ja vaid seitse kuud enne seda aegumistähtaega on ikkagi väga piiratul arvul neid seadmeid praegu äh, lennujaamades saadaval ja meil on vaja rohkem aega, sellepärast et äh, paljud lennujaamad ei ole isegi veel hankeprotsessi algatanud tuleb tõele näkku vaadata ja äh, nagu härra esimees ütles, on tegemist komitoloogia protsessiga, menetlusega ja sellepärast volinik Tajani tahtiski teavitada parlamenti. kahekümne esimesel oktoobril saatis ta sellesisulise kirja ka Transpordikomisjonile ning äh, kodanike, kodanikuvabaduste komisjoni esimehele selleks, et anda ülevaade olukorrast kui äh, see aegumistähtaeg kukub ja meil tõhusaid kontrollmeetmeid paigas ei ole, võib olukord minna väga keeruliseks sest info, mis on jõudnud komisjoni julgeoleku mm, asutustest, on see, et äh, vedelikega seos, äh, kaasnevad ohud ei ole kuhugi kadunud. mitte ükski teine piirkond maailmas ei ole valmis aastal kaks tuhat kümme seda keeldu tühistama. samas on aga komisjon seisukohal, äh, et vale oleks võtta praegu siin lähenemine, kus mitte mingisuguseid kuupäevi paika ei panda kui me nüüd äh, ilma igasuguse tähtajata äh, pikendame neid meetmeid, kaasneb sellega risk, et need jäävadki äh, paika ja see oleks ähm, vale signaal tööstusele nende tehnoloogiate väljaarendamiseks. nii et komisjon teeb ettepaneku, et lubatakse ähm, lennu viidudki pardale need vedelikud, mis on läbinud vastavad äh, nii-öelda skriinimismasinad, kuid selge on samas see, et praegu ei ole võimalik äh, tagada see, et üheks konkreetseks kuupäevaks kõik lennujaamad on nende masinatega varustatud. meie oleme ette näinud komisjoni kolme elemendi, kolmel elemendil baseeruva järkjärgulise lähenemise. aastast kaks tuhat kümme vedelikud, aerosoolid ja keelid, mis on ostetud kolmanda riigi lennujaamast või mitteühenduse lennuki pardalt, lubatakse piiratud juurdepääsuga aladele ja teatud tingimustel ka lennuki pardale. mis need tingimused on? kui nad suudavad tõestada, et tegemist on eh, duty free ostuga, siis eh, kui nad suudavad seda tõestada, reisijad, siis neid ei konfiskeerita, neid vedelikke aastal kaks tuhat kaksteist, kakskümmend üheksa aprill kõik lennujaamad, kus läbivad, mida läbivad vähemalt kümme miljonit reisijat aastas, peaksid olema varustatud skriinimismasinatega vedelike aerosolide keelide jaoks. ja kolmandaks, kahekümne üheksandaks aprilliks kaks tuhat neliteist peaksid kõik lennujaamad olema varustatud vastavate seadmetega vastavalt ühen-, ühenduse reeglistikule sellist kolmandat kuupäeva on vaja paika panna, sellepärast et täiesti selge on see, et kõik lennujaamad ei saa valmis. Äh, muidugi need on kõik need maksimumtähtajad, lennujaamad, kui nad tahavad, võivad need seadmed paika panna ka varem. ja väga oluline on, nagu härra esimees ütles, märkida siin seda, et see on ettepanek, mille komisjon kavatseb läbi rääkida lennundusjulgestuskomisjoniga kahe kaheksateistkümnendal novembril. see seisukoht ei ole komisjonis eh, veel heaks kiidetud, kuid meie arvasime, et väga oluline oleks ära kuulata ka Euroopa Parlamendi seisukoht eh, ja vaatevinkel enne seda kohtumist. et me arvame, et eh, nõukogu küsib meie käest seda sellel kohtumisel kaheksateistkümnendal novembril, nii et meie oleme vägagi tänulikud tänase arutelu eest. pärast seda, kui lennundusjulgestuskomisjon on oma otsuse langetanud, Äh, tekib parlamendil võimalus oma seisukohta avaldada. nii et meie praegu järgime siin äh, täht-tähelt menetluskorda, kuid tänase arvamuste avalduse eesmärgina tahaksime me siis välja selgitada, mis on äh, komisjoni arvamus. see arutelu saab olema lennundusjulgestuskomisjonis väga raske, seda on juba ette näha on juba öeldud seda, et kogu see ajakava on natukene ambitsioonikas, on neid, kes tahaksid, et tähtaegu üldse ei pandaks paika, on teisi, kes tahavad neid tähtaegu natuke kaugemale lükata, on teisi, kes küsivad, miks selline järk-järguline lähenemine, miks mitte üks konkreetne kuupäev välja väri, valida, siis äh, rahvusvaheline dimensioon, komisjon on valmis muidugi lisama klausli, et kui rahvusvahelisel tasandil asjad peaksid nüüd kiiremini liikuma hakkama, oleme valmis meie oma otsuses sellega arvestama. kuid väga oluline on see, et meil oleks midagi paigas selleks ajaks, kui see esialgne tähtaeg praegu aprillis kukub. kui meil üleminekuaega ei ole ette nähtud, siis on olukord, mis tekib ikka väga raske. seda sellepärast, et kõigepealt tekiks julgestusprobleem reaalne julgestusprobleem. teiseks ei oleks meil ühisturul enam ühtseid reegleid, siseturg laguneks laiali võiksime täiesti ära unustada selle, et äh, kolmandate riikide suhtes on meil ainult üks äh, turvakontrolli punkt. see tähendaks seda, et liikmesriigid rakendaksid erinevaid reegleid. see ei tähenda seda, et reeglid ära kaovad, vaid tekib kakskümmend seitse erinevat reeglite äh, kogu. nii et meil on vaja teie nii-öelda juhiseid hea meelega kuulame ära teie märkused, oleme valmis vastama küsimustele ning äh, ühtlasi ütleksin nii palju, et tootjad on tegelikult teinud äh, läbi täieliku tiigrihüppe, on äh, neli tüüpi tehnoloogiaid, see kõige peenem tehnoloogia ehk tüüp D tehnoloogia, valmisolek võtab veel aega, kuid meil on juba täna tehnoloogilisi vahendeid, mis aitavad meil edasi liikuda kiiremini. aga väga raske on reegleid kujundada vastavalt teatud tehnoloogiale, me ei saa ühte või teist tehnoloogiat eelistada, me peame olema neutraalsed. kui selge on see, et julgeolekustandardid tuleb tagada, riske siin võtta ei saa. ja vot see on juba ekspertide ülesanne. ühtlasi peame me sammu pidama ka rahvusvaheliste arengutega ja see asi on väga, selles osas teeme tihedat koostööd oma partneritega peaasjalikult Ameerika Ühendriikidega, aga ka teiste kolmandate riikidega, Austraalia ja Kanadaga näiteks, kes on ka juba kaalumisele võtnud selle reegli nii-öelda täiustamise. ja ettevalmistusaega on ka meil vaja. ja seega kuus-seitse kuud enne reegli aegumise või keelu aegumise tähtaega oleme teie ette siia tulnud teilt nõu saama ja vastavalt komitoloogia menetlusele, juba nagu ma ütlesin, on parlamendil võimalus oma seisukohta avaldada. see ei ole jah, tõesti kaasotsustusmenetluse alla minev öö, äh, äh, teema, kuid öö, äh, vähemalt arvamust saab parlament avaldada ja võib-olla sellega piirduksin praegu, sest et ma tahaksin tõesti kuulda seda, mis on parlamendi seisukoht, vastan pärast küsimustele, kui neid peaks olema. see kõik on minu jaoks väga oluline kaheksateistkümnendal novembril liikmesriikidega toimuvaks kohtumiseks suur tänu, härra Kajaga, ütleb härra esimees. loodetavasti on kolleegideni jõudnud ka see konkreetne, see tekst korrigeeritud kujul, mille koordinaatorid eile vastu võtsid ja komisjon täna hommikul. seda teksti me muutma ei hakka, selles osas olete kolleegid juba kokku leppinud. aga teil on alati võimalus oma seisukohta esitada komisjonile, et nad arvestaksid eh, siis eh, sellega, mis teil on öelda. nimekiri, kolleegid, on pikk ja ma kavatsen olla aja andmisel range. kaks minutit kõneleja kohta. härra Kirkhope eh, Kodanikevabaduste komisjonist on palunud sõna saada esimesena, sest et ta peab minema mujale ma olen nõus sellega, sest et transpordikomisjon on sõbralik ja lahke komisjon teiste komisjonide vastu, ma ei tea, kas keegi kunagi meie vastu ka nii tore on, ma ei kritiseeri küll teie komisjoni härra Kirk Hope, aga igal juhul teie saate esimesed kaks minutit ja kell läks käima nüüd. suur tänu, härra esimees. ja mina olen teie kõige tulisem toetaja ja vastan alati teie lahkusele, mida iganes teil vaja on, mina võimaldan selle kodanikevabaduste komisjoni poolt äh, on paar asja murettekitav ja seda lähenen muidugi meie vaatevinklist. kõigepealt äh, varaõigused ja inimeste äh, nii-öelda põhiõigused, reisijate põhiõigustega tuleb siin arvestada. mis on tekkinud tänases olukorras? kõigepealt, mulle tundub, et on väga palju selliseid inimesi, kes äh, pannakse ühte kampa, äh, sellepärast et meil ei ole lihtsalt tehnoloogiaid nende eristamiseks. näiteks öeldakse, et äh, transferreisijad peaksid olema täpselt samas kategoorias kui kõik teised reisijad, minu meelest on see täiesti napakas idee. ja siis öeldakse, et tehnoloogia areneb kiiremini, kui meie arvame. me ei saa sellistele asjadele raportit üles ehitada kui me oleksime siiski natukene kujutlemisvõimelisemad, siis me peaksime ette nägema selle, et võetakse kasutusele hoopis täiesti uus tehnoloogia, mitte ei kaasajastataks vana tehnoloogiat. ajakava meil ei ole tegelikult võimalik järgida sellist, nagu meil siin ette on nähtud. meie tahaksime, et asjale lähe, lahend-, lähenetaks märksa kiiremini ja lahendused tuleksid märksa varem. aga seda tuleb teha nii, et reisijate ebamugavust vähendada, et maksimeeritaks harmoneerimine selleks, et reisijad teaksid täpselt, mis äh, on reeglid ja ärgem unustagem ka tervet mõistust. sest meile tundub, et paljud äh, lennuliinud ja lennujaamad äh, meil on vaja ka tervest mõistusest praegu ja ei kasutata kõiki võimalusi uute tehnoloogiate puhul. suur tänu, härra esimees. okei okay,, next. tänan. nüüd lähme koordinaatorite juurde, nüüd jälle, koordinaatoritel on sama aeg ette nähtud ja siis saab ülejäänud äh, komisjoni liikmed sõna. Mattias, palun. Äh, jah, ma tänan. meie jaoks on kolm tähtsat küsimust siin. kõigepealt äh, julgeolek, teiseks li meetmete lihtsustamine reisijatele, me tahaksime mõningatest väga koormavatest asjadest, mis meil praegu on, lahti saada ja kolmandaks tehnoloogia, me tahame, et meil oleks ka selge ajakava ja me tahame, et asjad muutuksid pisut kiiremini kui praegu komisjoni ettepanekus kirjas. nii et meie arvates on ettepanek tähtis. tähtis on, et see aeg ol, tuleks rutem äh, ma arvan, et kaks tuhat kaksteist on parem kui kaks tuhat neliteist, me ei tahaks siin teha ka eristust lennujaamade vahel ja kolmandaks, kõige parem saadaolev tehnoloogia peab leidma kasutamist, me tahaksime, et tekst ka selle kohta midagi ütleks. ja siis eh, meil ei ole vaja kohtuda eh, lobistidega ja rääkida eh, nendega, sest nemad väidavad meile, et üks mudel on valmis viie aasta pärast, teine kahe aasta pärast alles ja meil ei ole vaja seda arutada ja meie, meie soov komisjonile on, et äh, tuleb rääkida ühel häälel, sest vastasel korral on, et parlamendis pannakse veto ja pärast aprilli kaks tuhat kümme on meil kakskümmend seitse erinevat kontrollimeetodit ja seda me ei taha. tänan jälle karmilt kõne ajast kinni pidada, palun. jah, ma tänan ma ei ole kunagi eh, eriti nendest tähtaegadest hoolinud, mis siin kirjas on, aga sellele vaatamata. Eh, ma ei toetanud ka seda, kuidas me varem asju käsitlesime, aga praegu on meil, eh, meil turjalt see komiteede menetlus ja nagu me möödunud aastal ütlesime, me tahame lahti saada järgmiseks aastaks keelust ja meil on vaja võimalik, võimalikult et ähm, head üleminekuperioodi üle ette näha. ma arvan, et äh, aprillist kaks tuhat kümme on võimalik asju lihtsustada vähemasti transiitreisijate jaoks, kes duty-free kaupadega Euroopa Liidu lennujaamadesse reisivad. vähemasti nende jaoks me peaksime saama asjad lihtsamaks muutma Euroopa Liidu sisestel, Euroopa-sisestel lendudel, nii nagu lendudel Horvaatiast, äh, Singapurist ja nii edasi ja ma arvan, et on vaja ette näha tähtaeg, mis on mõistlik, et lennujaamad saaksid oma tegevuskorda muuta, aga samas on vaja lennujaamadele ja liikmesriikidele ka survet avaldada. et nad teeksid vajalikke investeeringuid ja et lennureisijad ei peaks äh, kõiki oma vedelikke enam oma käekotti toppima. jah, meil on vaja neid skännereid. ja meil on vaja eraldi skaneerida vedelikud, nagu me praegu skaneerime eraldi eh, laptopid. ja peab saama ka veepudeli pardale kaasa võtta ja nii edasi. Eh, sellised skännerid peavad suutma kõike tuvastada. aga me ei pea ootama ära, millal nad saabuvad, me peame vaatama ka seda, mis toimub mujal näiteks USA-s, ma olen kuulnud, et aastaks kaks tuhat üksteist tahavad nad juba üht-teist saavutada. ja kaks tuhat üksteist peaks olema ka meile tähtajaks. tänan. Äh, härra Meis-, proua Meisse Aldi eest. Äh, jah, ma olen nõus, meil on vaja suuremat äh, turvalisust õhus, aga äh, Äh, see ei tule niisama, kui me tahame nüüd nendest kontrollidest lahti saada, siis tuleb seda teha mõistlikult, meil on vaja praktilised lahendused leida lennujaamadele ja lennureisijatele. tähtis on, et ühesugused režiimid kõikidele, ei ole mingeid erirežiime vaja ette näha. mina usun meie tehnoloogiasse. see võib areneda välja võimalikult kiiresti, kui turg on olemas, aga tähtis on, et meil oleks sajaprotsendiline turvalisus, ei ole vaja mingeid suuri äh, kohmakaid, aeglasi, äh, ebausaldusväärseid seadmeid, meil on vaja tõesti tipptehnoloogiaga seadmeid. nüüd komisjoni ettepanekus on hea see, et tahetakse äh, lihtsustada režiimi transiit reisijate jaoks juba peatselt. nagu te teate, alati on probleemid duty free kauplustega mm, Frankfurdis nii et kõik meie tingimused tuleb väga täpselt sõnastada, et kõik teaksid, mida nad tähendavad. nüüd teine asi. ma usun, et mul õnnestub aastaks kaks tuhat kolmteist need asjad ära lahendada. ja loomulikult eh, inimeste turvalisus õhus ei ole kuidagi seotud selle lennujaama suurusega, kus nad teele asuvad. ja nüüd veel üks asi, mida me oleme varasemal ajal ka arutanud. nimelt kulud. kolmsada tuhat eurot maksab iga selline läbivalgustusseade, kes selle eest maksab, kas riik või kes, aga kõige tähtsam on, et meil oleks mõistlikud reeglid. ma tänan. proua Foster, palun, ECR fraktsioon. Uh, ma tänan. ma arvan, et ma rikun teid jälle kõik ära sest me kõik vihkame seda, mis on toimunud alates aastast kaks tuhat kuus ja see on olnud tõeline häda ja õnnetus, mis meid on tabanud sellest ajast. ja kui me mõtleme kõige selle peale tagasi, siis me ei ole sugugi õnnelikud olnud meie, kes me reisime palju. aga nüüd ma tahan siin teises rollis esineda. väga huvitav on olnud Äh, see, mida me oleme arutanud kaitseministritega Ühendkuningriigis ja teaduslaboritega, nimelt vedelikud plahvatusohtlikud ained, et mida need suudavad korda saata. ma ei taha siin kedagi hirmutada, aga see on paraku reaalsus. ja mina ei võta sugugi julgestusmeetmeid kergekäeliselt. aga ma ei tea, täpselt ega saa täpselt aru, kuidas me hakkame nii kiiresti edasi liikuma. ma küll ei näe seda, et kui me läheme üle liigile eh, C ja ega tea, millal me saame eh, D-tüüpi seadmed. kui meil on C-tüüpi seadmed, siis kujuta ette seda järjekorda, mis tekib, kui kõik võtavad oma vedelikud välja ja seal järjekorras ja panevad oma vedelikud sinna seadmesse, siis kuidagimoodi need järjekorrad ei hakka vähenema. nüüd aasta kaks tuhat kümme suurepärane, kui kõik see õnnestub, mis siin kirjas on. aga ma kardan, et siin on probleem. nimelt logistika. mõtleme selle peale, kuidas mõned lennujaamad on konstrueeritud. me vaatame väravate turvalisust. väga raske on siin eristada. ma olen küll optimist, aga ma tahan, et see kõik toimima hakkas ja ma ei arva, et me tohiksime midagi kasutusele võtta, mis ei ole turvaline, mis ei ole praktiline ja et lõppkokkuvõttes me muudame elu ebamugavaks äh, nendele, kes tahavad asju edasi viia. muudame elu raskemaks reisijatele. suur tänu ja rohelised, äh, härra Graham, ma vabandan, ma ikka, sa oleks pidanud ilmselt äh, rääkima kõigepealt, aga meil läks järjekord sassi Pole hullu um,. Nüüd äh, jah, tõepoolest meil on tegemist sellise um, keerulise olukorraga, selge see, et meile kellelegi ei meeldi sellised kontrollid, kuid me loomulikult teiselt poolt peame ütlema, et mingi kontroll peab ju meil paigas olema uh,. me tegelikult veel ei tea, mis uh, millest me siin nüüd räägime, sellepärast et äh, me ju vabalt võime osta endale maksuvabast kauplusest alla saja milliliitri äh, mingi väikse pudelikese, paned plastikkotti ja viid kaasa, nii et selles mõttes see kõik on ju võimalik. nii et äh, olukord on selles mõttes ilmselt segane. kuid olukord on nii, nagu ta on, me ei saa seda muuta uued andmed on meil tulemas ja me loodame, et selles sektoris keegi leiutab seadme, mis aitab meil kõike kontrollida, kui me ei tea, kas see niimoodi toimuma saab. nii et me oleme endiselt siis äh, samasuguse olukorras nagu varem. nii et kui me kasutame siis seda äh, Äh, lähenemist, et kontroll tuleb teostada, see tähendab, et on järjekorrad, bürokraatia, ootamine, äh, rahastamine, kes selle eest kõik maksab, nagu me oleme just sellest rääkinud, äh, rääkisime sellest numeerimises arutelus, kas peaksid selle eest maksma reisijad, kas peaksid selle eest maksma liikmesriigid, nii et me olemegi jäänud kinni täiesti oma praegusse olukorda. nii et põhimõtteliselt me ei ole tegelikult täiendanud julgestust, vaid me püüame äh, ainult jätta mulje, et me midagi ära teeme, kuid ma ei usu, et me praegu saavutame rohkemat kui varem. ja kaks minutit inimese peale, palun, ütleb eesistuja. suur tänu härra Kramer just rääkis sellest, et me oleme hiljuti sellest väga palju rääkinud, selle peale on väga palju aega kulutanud, aga keegi ei ole meile tõestanud, et selline meede tõepoolest julgestusolukorda parandab. eelmisel aastal me panime paika selle tähtaja kaks tuhat kümme ja juba on see muutunud võimatuks, meile on öeldud. ning seega ma ei näe ka mingit äh, mõtet, et me peaksime panema mingi kuupäeva paika aastaks kaks tuhat neliteist, et kui me räägime mingist futuristlikust tehnoloogiast, sest äh, nagu me ütleme Hollandis, et äh, kui midagi lükatakse pidevalt edasi, siis lõpuks see lihtsalt kaob ära ja see lihtsalt ei ole aktsepteeritav. me toetame seda, mida koordinaatorid ütlevad, et aasta kaks tuhat kaksteist sertifitseerimiseks, esimene jaanuar kaks tuhat kolmteist äh, jõustumiseks meil peaks olema kõige parem tehnoloogia, mis meil on kättesaadaval ja ehk siis äh, on meil tähtajad paigas ja hakatakse tehnoloogiat arendama, kuid meil peab olema siis tehnoloogia olemas aastast kaks tuhat kolmteist, esimesel jaanuaril. kuid me oleme kuulnud väga palju kaebusi transiitreisijate osas, kes ei saa oma pudeleid kaasa võtta, kuid võib-olla ehk me saame leida ka selle logistilise lahenduse, kuigi mõningates lennujaamades võib olla ka ähm, probleemiks ma usun, et kui me kasutame loovust, siis on võimalik enamat saavutada. ning viimaseks äh,, väga palju ebamugavust tekitab meile see, et lennujaamad kasutavad erinevaid äh, süsteeme, erinevaid meetmeid, erinevate äh, rangusastmega meetmeid ja see tekitab segadust, me ei tea täpselt, mida oodata. ja me peaksime selle teema ka äh, arutelusse sisse viima. suur tänu, härra Panja! nii et lühidalt, äh, kuna väga palju on juba ära öeldud. ma usun, et tegemist on keerulise aruteluga, see näitab meile, millised on komisjonipoolsed puudused äh, ja nüüd on meile öeldud paar kuud enne tähtaja saabumist, et komisjon on lasknud selle sektoril edasi arendada ja öelnud, et jah, tehnoloogia peab olema olemas olema ja siis vastatakse nõuetele. kuid nüüd me saame aru, et me peame tegelikult kiiremini tegutsema. siin me ei räägi nüüd liiga äh, leebest suhtumisest julgestusse, vaid me peaksime äh, kõik asjad panema äh, sellisesse süsteemi, et me teame, kuidas vältida neid keerulisi olukordi lennujaamas. probleeme meil on, sellest me oleme juba rääkinud. ja ehk see on siis minu panus komisjoni ettepanekule siin Äh, see nüüd tuleb koordinaatorite koosolekult, et see eesmärgiga vältida probleeme. ehk meil peaks olema lihtsalt jõustumiseks üks kuupäev üleüldiselt ning siis me saavutaksime märksa parema selguse ja läbipaistvuse komisjoni jaoks. eriti, kui me räägime sellest tegelikust mõjust ja tõukest, mida me tahame antud sektoris saavutada. suur tänu! suur tänu, olles ka Äh, alde koordinaator, ma tahaksin öelda omalt poolt, et äh, on selge, et äh, me oleme olnud ka varem nende meetmete vastu ja me peaks ütlema, et tulemuseks tõepoolest olnud täiesti, täielik segadus, erinevad meetmed, nii et me tahaksime need meetodid ära kaotada ja asendada alternatiivsete kontrollmeetoditega nii et on tõepoolest üllatav, et esimene aprill kaks tuhat kümme on see tähtaeg, millest me ei saa kinni pidada, kuid see on ilmselt reaalsus, sest nagu komisjon ütles, et need reeglid iseenesest ära ei kao. sarnaselt äh, siis, äh, siis koordinaatoritega ma ütleks, et äh, tekib ainult suurem segadus, kui meil on erinevad reeglid. me peaks ütlema, et kõikidel lennujaamedel peaksid olema ühesugused reeglid ja mitte mingeid erandeid. kuid siin äh, ma peaksin ütlema, et ma ei ole nõus äh, selle komisjoni koordinaatoritega, sest äh, on väga kena, kui me tahame transfeeri reisijate olukorda parandada, aga küsimus ongi, see on tegelikult saavutatav sest ja, ja proua Foster seda juba ütles, et meil on väga palju lennujaamu, kellel on siis väravajulgestus, siis nemad ütlevad, et teil on tegemist täieliku jul-, õudusega julgestuse teemal. Äh, olles seda ise ka vaadanud, siis ma leian, et see prognoos on õige, nii et me peaksime olema ettevaatlikud ning ehk te peaksite selle otsuse ehk natuke ümber mõtlema tehnoloogia B ei ole mingi variant, tehnoloogia C on hea variant, tehnoloogia D on endiselt arengufaasis, aga ilmselt kõige paremaks lahenduseks. Öeldakse, et kaheksateistkümne kuu jooksul on ka see olemas, kas me usume neid ja kas me siis ootame seda. sest kui tehnoloogia C on parandatud ja see on piisavalt hea Ameerika Ühendriikide jaoks, siis miks ta ei võiks olla piisavalt hea ka Euroopa jaoks ning nagu ähm, Said ähm, Al-Kadrau juba ütles, et arvatavasti aastal kaks tuhat üksteist on see, kui me näeme põhilisi muudatusi sea-, Ameerikas ja mida siis meie ometigi ootame nii et mida me igal juhul vajame, kas see on siis tehnoloogia C või B, ja ma lõpetan kohe, et me tahame kõigepealt käitlustesti lennujaamas, mille viib läbi Euroopa Komisjon, selleks, et kontrollida mõju reisijate voogudele ja selle põhjal me saame teha ka otsuse, kuid ma usun, et me võime jääda aasta kaks tuhat äh, kaksteist tähtaja juurde igal juhul. suur tänu, nüüd võib kõneleja ehk hinge tõmmata selle kiire jutu, jutu peale proua Tero, rohelised. suur tänu ja järgides sedasama põhimõtet, nagu härra Kreemer juba mainis, ma usun, et me peaksime hin-, süsteemi kõigepealt hindama, enne kui me äh, Äh, sisse viima selle ja me peaksime esitamagi endale selle küsimuse. komisjon teab sama hästi kui mina, et kaks tuhat üks, kui me hakkasime rääkima nendest reeglitest, kui me räägime lõikeriistadest ja terariistadest, siis äh, ja, ja siis äh, vedelike otsus oli teine äh, ilmne otsus, mille me pidime langetama peale tõsist probleemi. nüüd on aastaid mööda läinud, aga mul ei ole ka mingit tõendusmaterjali selle kohta, et me tõepoolest oleme saavutanud täieliku kaitse kõikidele reisijatele. me peaksime endale need küsimused esitama kas komisjon on suutnud äh, seda sektorit äh, tegema vajalikke muudatusi, aga samas komisjon peab ka ennast vaatama ja küsib endalt ka seda küsimust, et kas need meetmed, mida me rakendame, vaadates siis neid liitreid äh, ja hunnikute kaupa tooteid ja asju, mida on lennumajandus konfiskeeritud, inimtunde äh, tööaega, mis on kaotsi läinud, siis äh, hil-, lennukitel on reisijad hilinenud ja see kõik on nende erinevad, erinevate meetmete tulemus. nii et kui me vaatame nendest tehnoloogiat C, D, E ja F, mis vahe seal on, kui me oleme endiselt kinni sellega, et me kontrollime mingit vedelikku, nii me peaksime neid asju kaalutlema julgestuse ühelt poolt ja teiselt poolt kogu kulu teiselt poolt, siis äh, mida esindavad need meetmed, mis võiks olla väga, väga Äh, keeruline, kui me kontrollime reisijate käsipagasit. me peame mõtlema ka nende vedelike peale, mis äh, on ka pagasiruumis äh, lennukis, nii et lihtsalt istume maha ja hindame kulusid ja hindame eeliseid teiselt poolt, enne kui me hakkame otsuseid langetama tulevaste tähtaegade osas. suur tänu, härra Vandan. suur tänu ja palun kuulake nüüd tähelepanelikult äh, seda, mida koordinaatorid antud valdkonnas on öelnud, kuid äh, minu jaoks on täiesti selge, et kui me räägime transiitreisijatest, siis kolmel suurel lennujaamal on väga äh, suured raskused, see on Berliin, Viin ja Amsterdam, kes äh, tõepoolest jõuavad raskust ette. Nemad kontrollivad reisijaid äh, väravates ja vahepealsel alal võivad transiitreisida vabalt suhelda teiste reisijatega. tekivad tohutud järjekorrad nendes linnajaamades, nii et me võime küll otsuseid väga kiiresti langetada, aga me peaksime mõtlema, mis äh, tagajärjed kaasavad mõeldes sellele, kas tehnoloogia C on olemas või mitte, ma saan aru, tehnoloogia D on paari aasta pärast juba kättesaadav, nii et äh, siis punkti kaks all me võiksime öelda, et vähemalt tehnoloogia C. kolmandaks küsimus teile. kas äh, on mõtet sellel arutelul, meie võime omavahel rääkida ju küll, aga kui asjad äh, lähevad nii, nagu ma praegusel hetkel seda väljendasin, siis äh, siis selle arutelust ei ole meil midagi kasu. mina tahaksin seda teksti vaadata, kas, kas mingi mõte on, kas me saame tegelikult midagi ära teha. härra Van Dalen, te ei saa olla ühel koosolekul ja minna teisele koosolekule ja öelda sellega, ühe, ühelt poolt olete nõus, teisel koosolekul te ei ole nõus. koordinaatorite koosolekul te ei olnud midagi selle teksti vastu, kui koordinaatorid langetasid siin otsuse. kui ma võin äh, kommenteerida ma tõepoolest teise punkti osas ju võtsin sõna. tõepoolest, te võite sõna võtta, kui eesistuja lubab teil sõna võtta. kas te nüüd soovite sõna võtta? kõneleja ei soovi sõna võtta. härra Ranner, proua Ranner, vabandust. jah, mina lähenen äh, sellele olukorrale natukene teistsugusest vaatevinklist võib-olla. selles mõttes, et äh, ma üritan endale ette kujutada, mis toimuma hakkab. ja mulle tundub, et inimesed äh, ja reisijad peavad äh, järjest rohkem ebamugavust tundma. me ei saa loota, et asjad selginevad aga meie peame just taga ajama selgust ja tagama selle, et äh, need asjad ei veni jälle kolm aastat äh, ilma tulemuseta. kui meil on teatis valmis esitama, esi-, avalikustamiseks, siis tuleb tagada see, et see oleks ka selge, et see oleks selgelt öeldud, et, et tulemas on uus määrus ja et see määrus ka rakendub. tänast olukorda aga vaadates on äh, erinevused väga suured äh, liikmesriigiti ja mitte ainult liikmesriigiti, vaid lennujaamati. inimesed ei tea reisides, äh, mis neid ees ootab ühes või teises lennujaamas ja vot selles osas tuleb midagi ära teha, et inimesed saaksid siiski ette ennustada äh, ja teaksid, mis saab. kaks tuhat kuus toodi sisse see vedelike keeld, nüüd on aasta juba kaks tuhat üheksa ja pärast kolmeaastast perioodi on täiesti selge, et meil on vaja uusi masinaid ja uusi seadmeid lennujaamadesse. ja minu jaoks on üllatuseks see, et et meil ei ole isegi olnud äh, veel võimalust näha mingisuguseid katsemasinaid, äh, katseseadmeid. see on, see on üllatav, tagumine aeg oleks lõpuks välja tuua mingisuguste prototüüpidegagi. proua Boskuur, palun suur tänu. härra esimees vabandab sellepärast, et ta pöördus proua Poskuuri poole kui härra Poskuur ja proua Poskuur vastab selle peale, et pole midagi, sooline süvalaiendamine olen äh, Kodanikuvabaduste komisjoni liige, suur tänu siia tänasele kohtumisele mind kutsumast ja minul on küsimuse esitaja Euroopa Komisjonile. mind huvitab äh, see, kelle huvid on praegu mängus, kas need on lennujaamade huvid või äh, kogu selle süsteemi peamiste äh, ohvrite huvid ehk siis reisijate huvid. räägitud on siin tõelistest turva- ja julgeolekuprobleemidest ja komisjon ütles, et riskida sellega ei tohi äh, mina lendasin Panamast Amsterdami hiljuti, aga mitte keegi ei kontrollinud mitte midagi, ma võisin käsipagasis mida iganes võtta kaasa Amsterdamist Kopenhaagenisse edasi linnul, lennul oleks pidanud ma aga läbima uue turvakontrolli, kaksteist tuhat kilomeetrit on Panama ja Brüsseli vahel, Kopenhaageni, vabandust, Amsterdami vahel, Amsterdami ja Kopenhaageni vahel kakssada kilomeetrit, need kakssada kilomeetrit väidetavalt siis ohtlikumad kui tuhat kakssada kilomeetrit. noh, mis loogika selles on? ja nüüd eh, tehnoloogiast, öeldakse, et tehnoloogiat ei ole valmis, ameeriklased aga on juba tellinud need masinad endale. ma, ma ei saa mitte midagi aru ausalt öeldes, suured vasturääkivused ja ma tahan täpseid vastuseid, härra de Grandes Pascal, palun suur tänu, härra esimees, ma teen nii lühidalt, kui härra esimees seda nõuab. ma tahaksin, et me hoiaksime meeles seda põhimõtet, need meetmed, nad on küll väga ebapopulaarsed, on aga võetud selleks, et vastu seista terroriohule. ja meie räägime siin ainult sellest, et, et reisijate elu tehakse ebamugavamaks nendega, noh. tegelikult tuleb väga ettevaatlik olla me võime siin esitada, me võime kergesti laskuda sellesse, et me esitame populistlikke argumente lihtsalt, et olla meele järgi reisijatele, asja tuleb ikka tõsiselt vaadata. me peame võtma vastu otsuse selles osas, mis saab pärast kahekümne üheksandat aprilli järgmisel aastal. meie liikumisruum on väga väike ja väga hea meel on mul selle üle, et koordinaatorid on küll oma dokumendi ette valmistanud aga eh, vaadakem asju siiski õiges kontekstis. terrorioht ei ole mitte kuhugi kadunud, me ei saa saata terroristidele sõnumit, et meie Euroopas ei suuda välja tulla mitte ühegi innovatiivse tehnoloogilise lahendusega, et nende vastu seista nüüd on meie kohustus tõsiseid läbirääkimisi pidada komisjoniga et paika saada süsteem, mis lahendab olukorra pärast aprilli lõppu järgmisel aastal, mis oleks lihtne süsteem, kuid mis samas arvestaks terroriohuga, mis ei ole kuhugi kadunud. härra Higins. suur tänu, härra esimees. ma olen äh, nõus nii eelkõnelejaga kui ka proua Fosteriga. lõppkokkuvõttes eesmärgiks on ju jah, julgeolek, ebamugavus on üks asi, aga julgeolekuohud on alles. teine asi on äh, tasakaalu asjade saamine. minu äh, seisukoht on, et kui Ameerika Ühendriigid on äh, C-tüüpi masinad heaks kiitnud ja kõik, kes Ameerika vahet on reisinud, teavad, et meie süsteem on küll Euroopas väga jäik, aga et kõik, kes Ühendriikidesse lähevad, teavad, et nende julgeolekusüsteemid on märksa kõrgema tasemega kui meie omad nii et seega meie peaksime samuti toetama C-tüüpi. proua Fosteril on täiesti õigus, kogu see asi tähendab seda, et järjekorrad lähevad lennujaamades ainult pikemaks. see on, see on täiesti selge, äh, ebamugavus ainult suureneb reisijate jaoks, aga seda ju inimesed tahavad, et julge oleks tagatud. ja viimasena, mis ei ole sugugi vähem me rääkisime äh, praegu just hetk tagasi tasudest väga pikalt ja see asi läheb ka siin kõik maksma, nii et kes selle eest maksab? suur tänu, kas keegi veel soovib sõna? jah, palun. Te saite juba varem sõna, nii et nüüd saate ainult ühe minuti. jah, et kindlam oleks, härra esimees. tulen äh, julgeoleku juurde tagasi. tänaste meetoditega ei ole meil võimalus tagada äh, julgeolekut ja julgeolek ei taga, taga Ameerika Ühendriikides lihtsalt selle C-tüüpi masinaga. ja minu meelest tuleks öelda punktis kaks, et äh, aastaks kaks tuhat kaksteist äh, oleks meil lihtsalt paigas äh, tehnoloogiad, me ei peaks siin ütlema välja, millist tüüpi see peaks olema, kas C või D tüüpi, sellepärast et äh, kui me ütleme C, siis peavad kõik võtma kasutusele C. nüüd on siis ammendatud sõnavõtud ma üritan äh, asju natukene selgitada, sellepärast et on tekkinud siin teatud segadus. ma olen rääkinud nende tehnoloogiatootjatega, üks on muuseas minu enda ja proua Fosteri valimispiirkonnas. olen rääkinud ka ühe teise suure tootjaga, Smithiga, ja mõlemad on öelnud teineteisest eraldiseisvalt, et tüüp D-ni läheb veel umbes viis, kuus või isegi seitse aastat. tüüp D äh, lähitulevikus äh, valmis ei saa mis tähendab seda, et äh, tuleb leppida tüüp C-ga. see ka ei ole veel valmis. aga tootjad arvavad, et järgmise aasta jooksul on äh, nii-öelda kaasajastatud tüüp C valmis. nüüd Ameerika Ühendriigid on võtnud kasutusele selle uuendatud tüüp C täna pole ka Ameerika Ühendriikides konkreetset kuupäeva, millal need jõust-, see otsus jõustamisele tuleb ja kõik need kasutusele need masinad tulevad, kuigi nad arvavad, et see on aastal kaks tuhat üksteist, nii et eh, selgitagem see asi ära. seda tüüp D-d eh, me kõik eh, aplodeeriksime, aga mida, kuidas iganes me ka ei tõmbleksime, selleni ei jõua enne kümnet aastat Äh, kuid tänaste masinate kaasajastamiseks läheb äh, paar aastat või järgmise aasta jooksul on see valmis ja sellega tegelevad ka ameeriklased. ma tahan lihtsalt asjad nüüd siin selgelt välja öelda. ja sellepärast ongi lõik kaks või punkt kaks äh, siin dokumendis täpselt sellise sõnastusega, nagu ta on. sellepärast, et me tahame, et sertifitseerimisprotsess saaks kõikides liikmesriikides ühele poole nii kiiresti kui võimalik, sellepärast et muidu ei saa jõustada mitte midagi muud ja muidugi tahame me anda, jätta ka võimaluse, et uusi tehnoloogiaid saaks kasutada siis, kui nad esile peaksid tulema, selleks, et sellest vedeliku keelust lahti saada. ma tahtsin lihtsalt seda selgitada ja sellepärast ongi koordinaatorite seisukoht täpselt selline, nagu ta on. meil oli väga pikk arutelu eile eh, komisjoni esindajaga koordinaatorite kohtumisel ja, si ja siis kujunes välja seisukoht ja see on tegelikult teistsugune, kui meie algne seisukoht oli, sest et arutelud viisid just täpselt sellise lahenduseni. mis puudutab meie otsuse langetusrolli, kolleegid, meil ei ole otsuse langetaja rolli praegu. meie otsustajana saame öelda ainult kas jah või ei sellele, mida komisjoni eksperdid meile välja pakuvad läbi komitee menetluse mina tahtsin anda teile täna võimaluse oma arvamust avaldada, põhimõtteliselt sellest me räägime, isegi kui mõned teist arvavad, et see on täielik aja raiskamine. ma oleks võinud ka lihtsalt öelda, et tegemist on komitee menetluse alla mineva asjaga ja et meie arutame seda komisjonis vastavalt komitoloogia menetluse reeglitele. kuid mulle tundus, et kolleegidel on siiski midagi öelda, tahtsin anda võimaluse ka kodanikuvabaduse komisjoni liikmetele võimaluse oma arvamust avaldada see ettepanek, mis on teile esitatud, on vastuseks komisjoni ettepanekule ja komisjoni ettepanek, sellega on ilmselt kõik nõus, äh, viib meid tupikseisu. meie tahame kom- ja kui komisjonid on, kui komisjoni liikmed on nõus sellega, et komisjoni ettepanek, äh, Euroopa Komisjoni ettepanek ei ole sobiv, siis me peame mingisuguse dokumendi ju neile esitama ja ütlema, et tehke seda. aga lõpp, lõpp, lõppude lõpuks jah, kui Euroopa Komisjon tahab ja otsustab seda komi-, ettepane-, meiepoolset ettepanekut eirata, siis nad seda ka eiravad. ja eksperdid võivad selle täiesti tähelepanuta jätta, meie saame öelda ainult jah või ei. ärge unustage, kolleegid, mis pädevus teil praegu on. Teil ei ole tegelikult mingisugust pädevust täna. teatud võimalus teil tekib äh, midagi äh, mõjuvat öelda järgmises faasis, aga praegu me lihtsalt tahtsime, et komisjon kuuleks ära, mis on meie seisukoht ja läheks sellega eksperdikomisjoni ette. kolmkümmend sekundit, proua äh, Henish Plašar. väga kena, te olete transpordikomisjoni esimees ja suur tänu anda võimalus selle võimaluse eest, ma olen ka kodanikukomisjoni liige ja topelt tänulik teile. aga teie koordinaatorid võtsid vastu otsuse transiidireisijate osas, no põhjendage seda, meil on tulemas väga suured probleemid seoses sellega. esimees, ühel äh, lennujaamal on suur probleem tulemas, logistiline probleem, Schiphol Amsterdamis, sellepärast et nemad on võtnud kasutusele väravate skriinimise. kui te vaatate äh, Schipoli lennujaamas äh, transiidireisijate arvu ja võrdled seda teiste lennujaamadega, ka suurte lennujaamadega nagu Heathrow, siis me näeme, et Skipolis on probleem. miks me oleme ka pannud pak-, paika kuupäeva kaks tuhat üksteist, sellepärast et äh, me teame, et tehnoloogia tuleb veel välja arendada ja teiseks peame andma võimaluse lennujaamadele tutvuda selle asjaga ja analüüsida, millised probleemid neile võivad tekkida ja siis lahenduse leida. ma ei taha hakata siin kritiseerima Skipolit. asi ei ole Skipolis kui sellises, jah ei kuule, mida öeldakse saalis. esimees jätkab. olgem ausad, eelmisel aastal kulutasid nad tohutult palju raha uutele masinatele ja on selge, et nad kolme aasta pärast ei taha jälle suuri summasid maksta. olgem ettevaatlikud, lennujaamad ei kaeble julgeoleku aspektidest, asi on selles, et nad ei taha oma rahakoti raudu avada. selle peale nad kardavad, et nad peavad taskud tühjaks tegema me ei pea rääkima siin no, Manchesteri lennujaamast või Skipolist või millest iganes, vahet pole. Äh, julgeolekust me räägime, eksperdid peavad sellega tegelema, tehnikud. ja võib-olla tõesti nad tulevad äh, välja vastusega, et see asi üldse ei toimi, aga ma ei taha hakata rääkima konkreetsete lennujaamade probleemidest aga probleemiks tekivad, probleemid tekivad tõesti nendes lennujaamades, kus äh, turvakontroll toimub väravates, mitte enne väravaid. ja Ameerikas on muuseas see asi veelgi problemaatilisem, neil on seda palju rohkem kui meil ja ikkagi võtsid nad tüüp C kasutusele. ei kuule, mida öelda, ütleb proua Ennis Blachard. esimees jätkab ma nüüd äh, trambin siin selles kohas, aga öö, äh, probleem kodanikuvabaduste seisukohast on see, et äh, inimesed kaeblevad selle üle, et nende duty free kaubad lihtsalt na-, näpatakse neilt ära. kuulge, kõike ei ole võimalik saada. ei saa öelda, et, et me ei tohi inimestelt asju, kaupu öö, ära võtta ja samas öelda ka, et screen imisega ka ei saa midagi ära teha me tahame tagada selle, et transiidireisijad saaksid kiiremini läbi minna, äh, et nende elu oleks mugavam, ma saan aru, et sellega tekib logistilisi probleeme, aga meie peame siiski mõtlema sellele, et tuleb äh, lõpetada ära see, et inimestelt võõrandatakse äh, kaubad, mille nad on seaduslikult ostnud vaatamata sellele, et see ost toimus juh-, juhuslikult sada miili Euroopa Liidust väljaspool. nii et selle äh, probleemi tahame me lahendada selle transiidireisijate aspektiga. aga lõppkokkuvõttes, kallid kolleegid, need on ainult ette, ettepanekud, ega meil mingit võimu ju ei ole. ma tean, et kogu see asi nüüd läheb lahti, proua Ladford. I m really sorry. mul on kahju, härra esimees. aga teie märkused tõstis, tekitas mul küsimusi kas on kindel, olete kindel, et logistilised probleemid on võimalik äh, transferreisijate ja teiste mm, reisijate voogude vahel lahendada sellega, et me topime kokku need julgeolekuaugud, mis on tekkinud? vaadake, mis komisjon välja pakkus. siin on palju lahtisem asi, mina ei ole milleski kindel, mina ei ole mingi julgeolekuekspert mina ootan ära, mida julgestuseksperdid ütlevad selle peale, mida meie välja pakume. meie palusime, et nad analüüsiksid seda transiitreisijate küsimust, kellelt võetakse ära nende vedelikud, sest meie arvame, et see on tõesti legaliseeritud vargus ja sellepärast me palume, et nad seda küsimust käsitleksid. proua Wortmann-Kool, palun. Teie arutasite selle arutelu ja annate ainult kolmkümmend sekundit selleks andsite. ma usun, me peaksime jätma selle nii, nagu on. Need on tehnilised detailid. meie oleme paika pannud selle eesmärgi, mida me tahame saavutada ja kui tehnilised eksperdid asjaga tegelevad, siis kuulame ära, mida neil on öelda pärast seda. ma olen tänulik selle eest. jah, me peame tõesti otsuse langetama siis, kui eksperdid on tööd teinud olen seda ainult neli korda teile öelnud. härra Kajaka. ma tänan. ma tervitan kõiki neid märkusi, mis tehti. leian, et tegemist oli väga tähtsa aruteluga. tahaksin oma poolt mõned märkused teha. ja ma loomulikult kannan ette komiteele eh, komisjonile need peamised ettepanekud parlamendilt tulevad. nüüd kõigepealt selle keelu päritolu. nimelt toimus väga tõsine terrorismiakti oht ja sellepärast see toimus Ühendkuningriigis ja nimelt äh, nüüd on need andmed avalikud, nimelt kavatseti seitse lennukit, mis äh, välja lendasid Heathrow'st plahvatama panna ja seda vedelike äh, plahvatavate ainetega. tõeline turvaoht oli tollal ja on endiselt praegu Euroopas ja teistes maailma piirkondades, kes on kehtestanud sellesama keelu, seda esiteks. teiseks meie eesmärgiks on üritada muuta seda keeldu võimalikult peatselt. me tahame minimeerida selle ebamugavuse, mis tekib reisijatele, me tahame lihtsustada, me tahame leida paremat süsteemi, me tahame, et meil oleks tehnoloogia, mis probleemi lahendab, kellelegi ei meeldi, mis praegu on. aga see keeld on meil kehtestatud Euroopa Liidus ja maailmas on teisigi piirkondi. ja eesmärgiks on oht likvideerida. kolmandaks tõsi, see informatsioon, mille me saime, oli järgmine, et aastaks kaks tuhat kümme on vajalik tehnoloogia olemas. ja ma pean tunnistama nüüd siin komisjoni ees, et see informatsioon pärines liikmesriikidelt, tootjatelt, et tehnoloogia valmib aastaks kaks tuhat kümme, aga see tehnoloogia ei ole veel olemas ei Euroopas ega ka USA-s, mitte kusagil mujal maailmas. tegemist oli veaga, kõik eksisid kõik riigid, kellel oli vedelike keeld, on tunnistanud, et nad eksisid ja mul on kahju selle vea pärast. kujutate ette, kui meil aprillis kaks tuhat kümme oleks juba see keeld kaotatud, oleks ju suurepärane. kas USA on valmis? USA testib järgmise kaheksateistkümne kuu jooksul oma seadmeid, keegi veel valmis ei ole. selline on reaalsus. kuidas on lood tehnoloogiaga? Maharane Simson selgitas asja väga lihtsalt. on neli, nelja liiki tehnoloogiat, A-tüüpi, eh, avate pudeli, kontrollite, kas tegemist on eh, plahvatava ainuga, nii tuleb läbi kontrollida kõik pudelid. B mm, liik näeb ette, et panete masinasse selle pudeli. C on olemasolev äh, seade, mida on võimalik moderniseerida ja tulevikus kasutada. see on andnud praegu, see pro-, katsetamine kõige paremaid tulemusi ja D äh, on juba, läbi valgustatakse mm, vedelikud, nii et neid ei võeta pagasist välja, lastakse lihtsalt masinast läbi, aga see on tulevikumuusika. ja mida me nüüd välja pakume? ja eksperdid loomulikult peavad selle läbi arutama, täiesti õige mida komisjon välja pakub? kõigepealt on vaja leida äh, transiitreisijate jaoks lahendus, on vaja kohe lõpetada konfiskeerimine. kas seda on keeruline teha? hetkel äh, transiitreisijad, kes tulevad kolmandatest riikidest äh,, jäävad oma vedelikest ilma, välja arvatud, kui tulete Singapurist või Horvaatiast. kui te tulete Horvaatiast või Singapurist, meil on nendega sõlmitud rahvusvahelised kokkulepped, siis see nii ei ole. ja lennujaamad suudavad tuvastada, kas keegi tuleb Singapurist või Horvaatiast. me teeme ettepaneku, et kohe eh, transiitreisijatel puhul lõpetada konfiskeerimine. ja me oleme liikmesriigi öelnud, palun jumala eest, parandagem olukorda. teiseks, aastaks kaks tuhat kaksteist me pakume leida lahendus kõige tähtsamate lennujaamade jaoks. ja me arvame, et see on võimalik, me arutame seda liikmesriikidega kas selle, kas on vaja ka äh, väiksemate lennujaamade puhul juba seda ette näha? ma arvasin, et väiksemate puhul on veel paari aastat juurde vaja. kas me saame mm, ettepoole tuua need tähtajad? jah, mida varem, seda parem, aga me peame olema vastutustundlised mm, julgeoleku tagamisel. me ei taha lihtsalt neid äh, tähtaegu ettepoole tõsta. seda ei tohi teha, kui ei ole julgeoleku tingimused täidetud. aga ma võtsin teadmiseks ja kannan ette, et tõesti tahetakse lihtsat süsteemi ja võib-olla üks tähtaeg on parem kui mitu tähtaega. aga igal juhul on tegemist lõpptähtaegadega, need maksimumtähtajad, kõige hiljemalt nendeks tähtaegadeks tuleb need asjad ära teha ja need, kes varem saavad sellega hakkama, seda parem. me oleme nõus ka neid stimuleerima. me oleme valmis komisjonis välja kuulutama need lennujaamad, kes selle tehnoloogia varem saavad paika ja informeerime sellest lennureisijaid ja see oleks siis varasem lahendus. tähtis on aga, et meil oleks tehnoloogia olemas. me oleme valmis arutama ka seda, et kui saab olema äh, rahvusvaheline süsteem, kui USA liigub edasi väga kiiresti, siis me oleme valmis äh, ka oma seisukohad üle vaatama, me ei hakka kedagi tagasi hoidma. nii et me oleme tihedas eh, kontaktis praegu USA-ga, me arutame neid küsimusi ja praegu Euroopa on siin juhtrollis, me lükkame tagasi reforme teistes riikides, teised riigid on hoopis mm, reserveeritumad, ütlevad, et meil on hea süsteem, et reisi, reisid on neil rahul. meie üritame tõesti praegu eh, kiiresti, võimalikult kiiresti saada tehnoloogiapõhine lahendus. nüüd Äh, operatiivtestimine. ma pean ütlema, et tublisti on edasi liikunud, tõesti väga kiiresti edeneb kõik, tootjad näevad kõvasti vaeva, aga neil on vaja selgust, kas see äh, kõik need reeglid kehtivad igavesti, meil on vaja signaali, meil on vaja täpset kuupäeva. Äh, see on, mis tagab selguse tootjatele, et nende seadmed saavad maha müüdud tähtis on ka, et liikmesriigid äh, annaksid loa nende seadmete kasutamiseks ja hakkaksid seda kasutama. see on komitee ülesanne tagada. ja veel üks tähtis asi, mida teie esimees ütles. Euroopa Parlamendil on õigus oma arvamust avaldada lõppsüsteemi kohta. tegemist on millegagi, mida kõigepealt arutavad julgeolekueksperdid kaheksateistkümnendal novembril toimub meilt komitoloogia korras arutelu ja pärast seda kulub veel kolm kuud, kui parlament saab öelda, et kas ta on nõus või lükkab tagasi selle, mis otsustati. meie jaoks on see ülimalt oluline, me ei tahaks kedagi tagasi lükata, me tahame kasutada neid ettepanekuid, mis te tegite, parim saadaolev tehnoloogia, lihtsustamine ja logistilised lahendused lennureisijatele. kuidas seda kõike võimalikult efektiivselt rakendada? reisijate teavitamine, protsessi kiirendamine, jah, aga meil peab midagi kõigepealt olemas olema. süsteemi veel ei ole aga kui meil saab olema see alternatiivne süsteem, me loodame, et see on palju parem kui praegu. vastusel korral on meil suurt probleem, sest härra Tajani ütles, et enne seda, kui siin on äh, toimunud mõttevahetus teiega, tema komiteele oma ettepanekuid ei tee. ta leiab, et see konsulteerimine on väga tähtis ja nüüd ma luban, et ma kannan komiteele ette siin toimunust ning teen äh, kõik, mis minu võimuses, et leida tasakaalustatud lahendus, et olukord, mis praegu valitseb, paraneks. suur tänu ja järgmiseks punktiks päevakorras on märgukirja esitamine siis, mis puudutab majanduskriisi mõju Euroopa Liidu lennutranspordisektorile. Markaria van der Voog on meil siin kirjas. proua Foster ma vabandan, et ma sekkun, aga me ei ole seda märgukirja näinud, me oleme püüdnud seda saada, aga meil on öeldud, et see ei ole, ei ole kättesaadav, ei ole olemas seda kuni koosolekuni. aga ma ei ole näinud midagi, mis märgukirjale sarnaneks I'm led to believe the study will be distributed ma olen aru saanud, et praegu antakse seda meile kätte, eks ole. ma ei tea, millal see valmis sai, aga see on, põhimõte ongi just, et nad äh, esitavad meile rapo-, raporti, mis puudutab majanduskriisi mõju. kodukorraline küsimus. ilmselt nad püüdsid seda selgeks, äh, valmis saada, nad tahavad esineda ettekandega, nad tahavad arutada märgukirja või vähemalt esitada oma vaateid. on selge, et kui äh, te jõuate komitee komisjoni, siis ehk mõned liikmed tahavad ju midagi öelda selle kohta. nii et siis nagu see asi ei käi, et kui nad annavad märgukirja, siis äh, Äh, kätte, kui nad alustavad oma esitlusega. nii et ma olen seda sa-, tahtnud varem saada ja ma tahaks meen-, palun, et teie oma ameti kaudu meenutaksite teistele, et kui toimub mingi esitlus, et siis liikmetele, kas siis eelmisel päeval või siis sama päeva hommikul, kui tegemist on pärastlõunase aruteluga, et äh, antakse see informatsioon kätte, et liikmetel oleks võimalik ka viljakat diskussiooni pidada aitäh, ma võtan selle ka siis arvesse ja edastame sekretäriaadile informatsiooni tagamaks, et ei, tulevikus, kui keegi komisjonile äh, esitab mingi ettekande, peab selle esitama varem ka äh, liikmetele, varem ei tähenda üks minut enne koosoleku algust. saime aru, kas läheme nüüd edasi? Do you want to maybe better go on the, the two on the end, yeah? okay,. If we look to say fifteen minutes. veerand tundi äh, presentatsiooni jaoks ja siis küsimused, kommentaarid ja loodetavasti äh, suudate mm, nii palju asja mõista, et saate osaleda. We're ready when you are. Okay. Need to press the button to put the microphone on. mikrofoni sisse lülitamas tuleb vajutada nupule, ütleb esimees. Dank, voorzitter, voor eh, de kans om onze suur tänu, et olete andnud meile võimaluse eh, esitada eh, teile meiepoolne mär-, mäng, märgukiri, me püüame seda teha asjalikult ja kiirelt ja edasi oleme valmis vastama teiepoolsetele küsimustele nii et millest see äh, märgukiri koosneb, see on viieosaline. vabandust, üks hetk, kui keegi tahab omavahel juttu ajada, palun ajage juttu väljaspool. üks asi on see, mida ma tahan saavutada, on see, et samaaegselt, et ei toimu kolm või neli koosolekut ühes saalis. kui te tahate juttu, minge palun välja, ütleb esimees. esimees vabandab. niisiis, nagu äh, te näete, siin on siis meil äh, meie äh, märgukirjas sisu. me räägime siis kõigepealt lennutranspordisektori struktuurist, meil ei ole võib-olla piisavalt informatsiooni küll, me ei tohiks seda näha kui sellist ühtset valdkonda, siis me vaatame siis varasemat aega, siis praegust hetke, püüame teile anda ülevaadet kriisist ja selle mõjust ja püüame seejärel selgitada, millised on see tagajärjed ja püüame teha omapoolseid ettepanekuid. nii, kui me vaatame selle kriisi tagajärgi, tegelikult eelmises diskussioonis äh, oli see väga hästi juba välja toodud, sellepärast et mitmed ideed kerkivad ühe, ühe, ikka jälle esile, et kui me räägime äh, Äh, lennuliini nõudluse vähendamisest, siis väga paljud äh, lennuliinid on juba seda ka eeldanud ning seega vähendanud omapoolset lendude arvu. mõned äh, viisteist kuni kakskümmend viis protsenti, kuid samas tuleks mainida ka seda, et mõned transpordivood on muutunud teinekord seetõttu, et äh, mõned äh, marsruudid on ühendatud või leidnud äh, uusi keskpunkte, me näeme kriisi mõju ka kasumile. kasum on langenud ning loomulikult tuleb ka väga palju, siin me näeme ka ettevõtte finantseerimisel on väga suur mõju turu äh, tõttu, turuolukorra tõttu me näeme ilmselt ka selles sektoris suuremat äh, kontsentratsiooni ja äh, tegevust ühistegevuse suunas ja me vaatame, kes kõik on seotud lennutranspordi sektoriga. kõigepealt praegusel hetkel kriis tähendab seda, et äh, kaubatonnaaž väheneb ja ka reisijate arv vähenenud kümme kuni viisteist protsenti. Need arved äh, pärinevad äh, kaubatranspordi valdkonnast, see on siis äh, lennukitega veetava kauba valdkonnast. me näeme, et kõik on need ettevõtted, kes on mõjutatud sellest kriisist ja samas nemad peavad endiselt kandma oma personalikulusid. siin me näeme siis erinevaid muutujaid, mida me peaksime mõistma selleks, et aru saada, kuidas lennutransport areneb. ja siin me näeme suuri erinevusi kõverates, vaadates tööstustoodangut Äh, vaadates võrreldes sellega siis jaemüügi mahtu siseriiklikul tasandil ning võrdleme sel nende näitajatega nüüd lennuliiklust. võrreldes sellega, mis toimus viiskümmend aastat tagasi, kui lennutransport järgis ülejäänud majanduse eeskuju kasvu suunas, siis siit me näeme, et äh, praegusel hetkel samasugune seos enam ei eksisteeri. me näeme, et lennusektoris äh, ei liigu see kõver üles-alla sarnaselt äh, jaemüügimahtudega siseriiklikul turul. nüüd siin me näeme koormusnäitajaid aastal kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kaheksa, mille on ära toonud Rahvusvaheline Lendunduse Assotsiatsioon. tegemist on erinevate piirkondadega maailmas ning me näeme ka seda, kuidas äh, on muutunud tulu ühe kilomeetri kohta erinevate lennuliinide lõikes me näeme siin ka äh, iga äh, lennuki osas äh, siis reisijatega täituvust ning sama informatsioon on edastatud ka tonnaaži osas, see va-, me vaatame siis äh, transporditavat äh,, transporditava kauba protsenti. kui me vaatame nüüd äh, tulu kilomeetri kohta, siis me näeme et, et umbes seitse koma kuus protsenti keskmiselt on äh, lennuliinid kaotanud tulu osas aastal kaks tuhat kaheksa võrreldes aastal kaks tuhat üheksa ning täituvus on langenud äh, kolme koma üheksa protsendi võrra. kui me vaatame neid näitajaid, siis tegelikult võttes arvesse majanduskriisi olukord ei ole väga äh, hull, me näeme, et täituvus on langenud ainult kolm koma kuus prot-, kolm koma üheksa protsenti, kuid kui me vaatame neid ma-, piirkondi maailmas, mis arenevad kiiremini praegusel hetkel, võrreldes neid äh, siis väga äh, suure rahvastikutihedusega piirkondadega, siis seal transpordimahud ei ole nii suures määral, suure määra äh, vähenenud. me näeme siin erinevusi, vaadates reisijat transporti ja kaubatransporti võrreldes aastat kaks tuhat üheksa ja kaks tuhat kaheksa. kauba on kaubatransport on vähenenud kuskil kakskümmend koma kuus ja kümme koma neli on kilomeetrite äh, äh, tasuvus, siis tasu ühe kilomeetri või tulu ühe kilomeetri kohta vähenenud. me näeme siis erinevust võrreldes aastat kaks tuhat kaheksa aastaga kaks tuhat üheksa ning äh, Äh, see erinevus on selgelt märgatav nii reisijate kui ka kaubatranspordi osas. siin me näeme jällegi sama informatsiooni, nagu me esitasime seda juba eelmisel slaidil, me näeme, et skp aastase kasvu äh, liikumist seda erinevates maailma piirkondades aastatel üheksasada üheksakümmend kuni aastani kaks tuhat kaheksa. me näeme siin ka seost äh, SKT kasvu ja äh, riigi üldise SKT kasvu vahel ning varasemal ajal oli meil äh, transpordisektori kasvu äh, joon võrreldav SKT kasvu kõveraga. ma näitan neid diagramme hetke pärast uuesti. edasi me näeme siin erinevaid tulemusi Äh, mida kriis on põhjustanud, enamus nendest ei olnud tegelikult otseselt põhjustatud kriisis, vaid äh, kriis on lihtsalt olukorda kas süvendanud või, või veelgi raskendanud. nii, põhimõtteliselt, mida me siin näeme, on erinevad äh, tulemused, erinev mõju, me näeme erinevaid liitumisi, konsolideerimisi, kuidas on käitunud ka äh, Äh, niši firmad antud sektoris. ning nagu ma ütlesin, et see oleks niikuinii ilmselt toimunud, kuid ma ütleks, et seda fenomeni on oma, omalt poolt mõjutanud kriis edasi, kui me vaatame teist rida, siis me näeme erastamisi ja seega on siis lipukandjad kadunud ja arvatavasti see oleks end-, niikuinii juhtunud, kuid jällegi tegemist on sellise fenomeniga, kus äh, on, mida mõjutanud kriis ja riigid on pidanud sekkuma. siis vaatame piiriüleseid ühinemisi ja ülesostmisi, nende mõju erinevates riikides äh, me näeme ka äh, erinevate riikide lennuliinide Äh, kapitalide ühinemist. me võime esitada küsimusi ka selle kohta, kas odavlennuliinud jäävad äh, alles, kas nad suudavad kriisiga toime tulla ning nagu me teame, nad on suures osas äh, suutnud kriisi üle elada ning on ilmselt küll päris huvitav vaadata, Äh, kuidas nad on suutnud ellu jääda ja milline on olnud turudünaamika, mis on neil seda võimaldanud? Äh, edasi vaatame siis uusi turule tulijaid. Äh, me näeme sedasama fenomeni ka lisandunud agressiivsuse kaudu me näeme ka seda, et uued firmad on märksa loovumad selles osas, milliseid tooteid nad pakuvad ja kuidas nemad turul käituvad. me näeme ka muutunud valitsuste mõju antussektoris. me näeme ka lennukaubavedude turu äh, suuremat äh, kõikumist me näeme siin ka erinevaid tooteid, mis on paku-, mida, mis on tulnud pakkumisele, uusi äh, tooteid on pakutud äh,, ka nišitooteid. üha rohkem on kasutatud ka väliskapitali, võttes arvesse ka seda, et tegemist on olnud paljude äh, pankrotistumisega enne uute, uusi äh, turule tulijaid, siis üldkokkuvõttes on tööhõive antud sektoris langenud kui me vaatame nüüd järgmist slaidi, me näeme, siin on välja toodud, kui, kui suur on töökohtade arv, mis on äh, kaotatud siis veebruar kaks tuhat üheksa SAS on vähendanud töökohtade arvu nagu te siin näete, siis äh, aasta alguses oli töötajate arv kakskümmend kolm tuhat, siis Virgin Atlantic äh, üheksa tuhandest kuussada on äh, kadunud, Ryanair kakssada töökohta kadunud, Air France kolm tuhat töökohta kadunud sajast tuhandest, see on siis Air France KLM ja, aga see oli ka siis kahe aastased, kaheaastane prognoos siin on no, toodud välja arvud ka teiste lennuliinide jaoks, nagu siin on äh, Lufthansad ja ka teised lennuliinid on mainitud. suur tänu, me oleme siin näidanud kolme slaidi, et näidata teile mitmeid olulisi teemasid, mida tuleb äh, kindlasti silmas pidada. vasakul poolel on siis see teema või valdkond ise, siis edasi me vaatame võimalikke tagajärgi ja kolmandas tulbas me vaatame kriisi mõju. siin on äh, see, meie märgukirjas on see märksa detailsemalt arustatud. kõigepealt on liitumised, konsolideerimised ja nišitegi, äh, nišifirmad, kõik, mis on juhtunud viimaste kuude ja aastate jooksul, on see, et on tegemist lisakontsentratsiooniga, äh, mis võib tähendada pikemas perspektiivis äh, dominantse positsiooni omandamist turul ning selle positsiooni kuritarvitamist, see ei tähenda üldises mõttes, vaid konkreetsetel marsruutidel. milline on kriisi mõju, siis äh, selliste arengute tulemusena ning kuna vajadus rekapitaliseerimise järgi mõningates len-, mõningatel lennuliinidel eriti kui me võtame arvesse suuremaid kontserne, siis äh, üha rohkem kiirendab see konsolideerimistrendi kriisi tulemusena on samas märksa raskem alustada äh, nišiturule äh, teenuseid pakkuma lennuliiniga nii et viimase kahe või kolme kvartali jooksul alustavate lennuliinide arv on äh, praktiliselt kadunud, varem oli Antwerpi ja Äh, äh, oli ka Antwerpi ja Frankfurdi vahel näiteks lennuliin, mis on nüüd kadunud. edasi, vaatame priva-, äh, erastamist, siis äh, siin me näeme sarnaseid trende. kui me vaatame kolmanda osapoole käitlemisturgu, siis mõningates riikides äh, on eelistatud, et turg oleks avatud ja mitte piiratud kahe või kolme äh, firmaga, siin on jällegi suundumine konsolideerimise suunas, äh, kontsentreerimise suunas ning kui me vaatame seda turgu ka Euroopa tasandil, siis me seda ka põhjalikumalt vaatasime, ainult kuus või seitse konkurenti ongi tervel Euroopa turul, mis puudutab erinevaid laadimislossimistöid, lossimistöid, siis vaadates piiriüleseid ühinemisi ja üleostmisi, jällegi konsolideerimis äh, on märgata Lufthansa näiteks mis ostab üle väiksemate partnerite aktsiaid ning see viib edasi konsolideerimiseni. kuid huvitav on see, et kriisi mõjuna on see protsess kiirenenud, selle kohta on päris mitmeid näiteid ka. Lufthansa strateegia ei ole igal pool ühesugune. näiteks äh, Šveitsis keskendutakse kolmele suurele äh, lennulinna, aga BMI ja Austraalia Airlinesiga sama äh, ei ole märgata. edasi vaatame siis odavturgu. mõlemad väikesemad, väikesed ettevõtted on kadumas ning siin me näeme ka siis seda, et üha rohkem kontsentreerub tegevus suuremate ettevõtete poole, Ryanair on siin üheks näiteks see tendents on jätkumas ja kiirenemas, mis on juhtunud äh, ka hiljuti, see on väga oluline tendents ja nagu Rosario seda mainis, siis äh, see piir, vaadates seda, mis oli varem odav lennuliin ja teised lennuliinid, siis üha rohkem see piir hakkab hägustuma, kui me vaatame nüüd Ryanairi ja tavapärase odavtoote öö, äh, näitajaid, siis Ryanair on muutumas, nad üha rohkem teevad äh, pikemaid lende Brüsselist Tenerifele näiteks ning nad püüavad äh, konkureerida ka tšarterlennuliinidega ning nad püüavad ka leida uusi turge. tulen selle juurde hiljem tagasi, pankrotid nüüd. on äh, ilmselt selge, et see tendents jätkub ka veel mitme kuu jooksul ning siin on probleeme mitmetel suurtel lennude, lennuliidel alakapitaliseeritusega. sellega kaasnevad tagajärjed näiteks nagu konsolideerimine ning see tähendab omakorda dominantse positsiooni kuritarvitamist turul. viimane punkt on siis uued tulijad turule ja ilmselt see asi muutub tulevikus ka lihtsamaks äh, kui meil on tegemist ähm, uute võib-olla tulevaste lennuliinidega, kes kasutavad erinevaid nippe, näiteks väga kiskeliku hinnangu kujundamist selleks, et äh, säilitada oma positsiooni. Äh, järgmine slaid on, siin on näha üks äh, kõiki kriitilisemaid aspekte kogu lennundussektori jaoks järgnevatel aastatel nimelt äh, emissioonide kauplemise süsteemi äh, sissetoomine. see kindlasti mõjutab seda turgu öö, äh, otseselt ning veel üks aspekt mõjutab turge, nimelt kaubavedude volatiilsus lennundussektoris ning see võiks otseselt mõjutada kogu selle sektori stabiilsust. lisaks sellele väliskapital suureneb sellel on kindlasti ähm, mõju turgudele laiem ning häid kogustega kauplemise süsteemile ning toob kaasa selle, et äh, võim koondub suuremate lennuliinide kätesse. ja veel üks element, nimelt tehnoloogilised muutused. ja siin kindlasti ettevõtted äh, hakkavad otsima sünergiaid, tuua sisse uusi tehnoloogiaid kaubavedude turg äh, muidugi on väga kõikuv, äh, äh, muutub kiiresti ja üks kriisi mõjudest on see, et lennutranspordisektori jaoks tähendab see kaubamahtude suurust, hakatakse otsima teisi turge või teisi tooteid lennuliinide poolt, et siis kompenseerida ning et kuidagi survele vastu seista ja see tähendab seda, et et lennundussektor peab hakkama rohkem tähelepanu pöörama erinevate transpordiliikidega koos äh, toimimisele. tuleb selgelt eristada kaubavedusid korraldavaid ettevõtteid ja reisijateveoga tegelevaid ettevõtteid ja muidugi äh, odavlennufirmad äh, pakuvad siin väga suurt konkurentsi äh, suurel, suurematele äh, traditsioonilistele lennuliinidele. ilmselt luuakse uusi äh, võimalusi, see tähendab uusi strateegiaid, äh, mis äh, tähendab seda, et turud hakkavad äh, nii-öelda, hakkab toimuma koondumine turgudel ja muidugi lennuliinid äh, peavad näitama üles suuremat ettekujutlusvõimet ja on loovamad võib-olla tulevikus ja see muidugi reisijate jaoks on ainult positiivne. aga nagu ma varem ütlesin juba ka, et äh, väliskapitali hakatakse järjest rohkem investeerima meie lennuliinidesse ja kaasneb risk, nagu ma ütlesin, et kontsentreerub äh, tähendab, et suured, juba täna võimsad äh, grupid muutuvad järjest võimsamaks ning kaasneb sellega risk, et nad hakkavad domineerima teatud transpordivõrke maailmas, domineerima võrkudel. see omakorda viib selleni, et lennuliinid peaksid oma strateegiates olema veelgi loovamad ja näitama üles suuremat konkurentsivõimet. nii et suurenenud väliskapital kujuneb kindlasti väga oluliseks uueks fenomeniks järgnevatel aastatel. ja siit jõuame me oma uurimuse esimese lõppjärelduseni. muutused, mida oleme näinud äh, lennundussektoris, aga üldse terves transpordisektoris on näidanud seda, et turud on muutunud nii, et lennutranspordiettevõtted on uute strateegiate väljakujundamisel üles näidanud väga suurt loovust. see tähendab ka seda, et nõrgemad ettevõtted on põhja vajunud, on terve rida ettevõtte, tähendab nad ei suuda äh, rinda pista ettevõtetega, mis on suuremad, rikkamad ja suudavad seega sujuvamalt äh, uusi äh, strateegiaid välja kujundada. aga igal juhul, mis siis puudutab ettevõtteid, siis nii-öelda nii turul ettevõtete arv väheneb ja konkureerivaid ettevõtteid on senisest arvuliselt vähem me peame seega vaatama väga äh, pinevalt seda, mis lendussektoris hakkab toimuma, millised need uued strateegiad on, milliseid äh, lahendusi leitakse ja keskmises lõigus on öelnud siin, et ähm, ei saa vältida olukorda, et erinevad transpordi nii-öelda allturud konsolideeruvad ähm, ja jäävad ainult mõned ettevõtted alles kuid äh, saab vältida seda, et need, kes jäävad alles, ähm, hakkavad äh, turul oma võimu kuritarvitama ja seega meie ettepanekuks on, et meil oleks piisavad seire ja seir, piisav seire tagatud Euroopa tasandil. ja me oleme teinud Euroopa ametkondadele siis äh, seega ettepanek tagada seire äh, lennund, lennutranspordi allturgudel ning tagada ka võrdleva analüüsi läbiviimine, seda siis äh, vastavalt kogutud andmetele ja tehtud uuringutele kõikidele turuosalejate osas, kellel on, kes on siis äh, majanduslikult tegevad turul. ja selle põhjal siis tuleks esitada sobivaid äh, ettepanekuid me ei peaks kedagi hakkama karistama, vaid olema ka loovad oma lähenemises. see oleks meie lõppjäreldus, nii et olen valmis vastama kõikidele küsimustele, mis teil võivad olla tekkinud. suur tänu, ütleb härra Simson. Mr Al-Kadroi. sõna saab el-, härra El-Kadroi. suur tänu, härra esimees. ma saan ise ka seda siin lugeda Äh, seni ma pole, mul ei ole olnud tänaseks muidugi aega seda läbi lugeda, aga selle ma ta läbi loen, aga esialgu paar äh, niisugust märkust või küsimust. kõigepealt, kas on tõsi see, et tänane kriis on märksa hullem kui eelmine kriis, millega lennundus oli silmitsi aastal kaks tuhat üks? siis ju räägiti ka sügavast lennunduskriisist ja ühe teie slaidi peal oli ka näha, et äh, me oleme äh, kõige hullemani nüüd jõudnud. kuidas ma seda peaksin tõlgendama, kas see on tõesti nii? ja teine küsimus. Teie arvudest loen ma välja, et Lähis-Ida on justkui erand. tundub, et äh, nende osas on, et, et seal on kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa lennuliiklus hoogustunud. kas see on loomulik tõus? kas on nende turgude loomulik kasv või äh, on nad ära nap-, näpanud teiste lennuliinide transiidireisijad. ja kolmandaks, teie üldine, üldises lõppjärelduses öeldakse, et äh, tekib risk seoses äh, ettevõtete ühinemisega, nii et see võib kaasa tuua teatavad riskid mina arvasin, et olukord on täna selline, et meil on kolm suurt äh, ettevõtet ja terve rida äh, ja see arv ainult suureneb äh, odavlennufirmasid. aga milline on domineeriv positsioon turul? kas kolm osalist turul on juba domineeriv? millal on äh, turg tõhus, kas, kui on seal kolm, neli, viis tegutsejat, millal komisjon tegutsema hakkab, mis arvust alates? võib-olla oskate nendele küsimustele vastata ja pärast ma loen selle asja läbi ka. suur tänu, võtame paar küsimust korraga, härra Grosch. Äh, suur tänu, härra esimees. minu seisukoht on tegelikult enam-vähem sama aga alustuseks järgmine küsimus. meie oma komisjonis oleme rääkinud ähm, ka lennujaama aegadest. kuidas see asi lahendatakse? kas me peaksime jääma nende muudatuste juurde, mis me tegime seoses kriisiga või peaksime minema tagasi äh, vana süsteemi juurde, võib-olla on teil äh, meile soovitusi anda? teine küsimus, äh, kontsentreeri-, kontsentreerumine. tundub nii, nagu meie kol-, minu kolleeg just ütles, et välja tuleb arendada instrumendid, mille alusel saaks selgeks teha, kas turgu moonutatakse või mitte, et kas keegi on turul äh, omastamas domineerivat positsiooni, millistest instrumentidest jutt käib täpsemalt? turuosa kas teatud regioonis või, või teatud liinidel? see võib meile Euroopas ju probleeme tekitada või ei ole see teie seisukoht ja minu viimane küsimus vaadates arenguid öö, ähm, odavlennufirma lennunduse osas ja seda, et nende ettevõtete arv järjest suureneb, tundub, et nende tulevik on helgem kui teistel. kas see on teie analüüsi tulemus või ei? suur tänu, proua Foster saab selle vooru viimasena sõna. suur tänu, härra esimees, ja suur tänu ka meie külalistele. ma jään oma seisukohtade juurde sellise detailse dokumendi esitamine komisjonile ja siis kahekümne viie minutiline sissejuhatus ja siis eeldada, et meie omalt poolt saaksime vastata, no see ei ole normaalne. aga äh, leheküljel kakskümmend üheksa reastatate lennuliinid ja see, kui palju nad on ko töökohti koondanud. ja siis te räägite British Airlines'ist, kuigi selle nimi on tegelikult British Airways, ma olen nende töötaja olnud pikka aega, ma ei hakka siin äh, Äh, küll äh, ma ei taha siin äh, olla pahur teie suhtes, aga asi on selles, et olles üle kolmekümne aasta olnud tegev selles tööstuses, on minu seisukoht, et kui me vaatame näiteks Euroopa lennujaamu, siis on siin meil täna umbes sada viis miljonit vähem reisijat läbimas neid Äh, lennujaamu ka aastal kaks tuhat kaheksa. isegi kõige paremini toimivad lennuliinid on täna raskes olukorras. nafta hinnad muidugi äh, on äh, määrava tähtsusega, eelmisel aastal olid nad ebanormaalselt kõrged, need läksid miljardeid maksma lennuliinidele, olukord on täna muidugi parem, aga millest me siin räägime? meie teame ju seda, et meil on oma valimisringkondades lennujaamu äh,, ja, ja lennuliine, meil on tootjaid, kes müüvad äh, oma lennukeid ähm, lennuliinidele, turismitööstus ja nii edasi, see on kogu tarbimise ahel. ja nii palju, kui mina mäletan, on olukord täna äh, hullem, et olukord pole kunagi olnud nii hull kui tuhande üheksasaja seitsmekümne neljanda aasta kütusekriisi ajal äh,. olukord täna on selline, et olukord on hull viimati nägime me seda siis seitsmekümnendatel. lahenema pea-, lahendama peab selle probleemi siiski nii-öelda globaalselt. üks äh, teie lahendus on, et me ei saa äh, ainult Euroopas tuua sisse karistavaid meetmeid, mis võiks siis haavata meie tööstust äh, ja meie ettevõtteid, kes üritavad võidelda ebavõrdses olukorras teistega. ma olen sellega nõus ja sellele peavad mõtlema ka komisjon ja nõukogu, kui nad oma ettepanekutega välja tulevad nii et jah, ma rääkisin nii-öelda varustamisahelast, me oleme rääkinud täna siin juba kuludest ja julgeolekust ja vedelikest ja jällegi kuludest ja kogu aeg kuludest, mis pannakse peale lennujaamadele. ja samas vaadatakse meie majandusi, me kõik istume siin ja teame, et töökohad kogu aeg kaovad, kas tootmises või kusagil mujal kärbitud kohtade arv on tohutu, nii et küsimus on selles, kuidas sellest olukorrast välja tulla, need on meie väljakutsed, aga see kõik, mis te olete öelnud, ma ei võta seda sugugi äh, äh, nii-öelda lihtsalt, see on väga tõsine jutt, mida te siin räägite, see on murettekitav, lennundussektori mõju on tohutu, see on, see on, kogu meie majandus on sellega sõlt-, sellest sõltuvuses ja tõesti, teil on õigus rääkida ka kaubavedudest, sest inimesed lennunduse puhul tihti mõtlevad just nimelt reisijate veole kuid. kuid kaheksakümmend protsenti kaupadest eh, veetakse sihtpunktide vahel lennukitega, nii et eh, ka see väärib eh, tõsisemaid arutelusid ja oleks tore, kui tulevikus me saaksime võib-olla nii-öelda äh, ette teada, mis tulemas on, et me saaksime konstruktiivsemalt läbirääkimisi pidada ja keskenduda nendele võtmevaldkondadele, mis, milles meil transpordikomisjonil oleks ka midagi konstruktiivset öelda. suur tänu, ütleb härra esimees ja küsib külalistelt, et kas vastate, vastavad nad ehk esimesele kolmele kõnelejale ja siis läheme edasi. Eh, jah eh, esimene küsimus on seotud viimase küsimusega. see, kas see kriis on hullem kui varasem või mitte? see kriis on tegelikult palju suuremad tagajärjed tekitanud kui ükski eelmistest kriisidest ja seda mitmel põhjusel. mitte ainult sellepärast, et niivõrd paljud firmad on mõjutatud kriisist, aga asi on selles, et kõik firmad äh, kannatavad, mitte ainult lennufirmad. Nad just hakkasid toibuma eelmisest kriisist. nii et äh, nad ei suutnud veel toime tulla eelmise kriisiga, kui juba tabas neid uus praegune kriis. ja varasematel kriiside puhul meil olid äh, olemas turustruktuurid kus tarneahel oli pea tervenisti ühe eh, firma kontrolli all, aga praegu on meil nüüd kolmanda osapoole poolt pakid, pakutavad teenused lennufirmadele, kes osaliselt mm, katavad vajalikud teenuste vajaduse eh, ja nüüd eh, kogu see lennutoode äh, Eh, on oma struktuurilt muutunud eh, selle poolest, et palju rohkem firmasid eh, osalevad selle paketi kokkupanemises. Mm, see tähendab seda, et kui see viimane kriis toimus, siis mõju kõigile oli palju suurem, sest need ähm, lained tabasid mitte ainult ühte firmat, seda monofirmat, vaid mõjutasid eh, kõiki neid firmasid, kes olid nüüd selles uues tarnefirmas tegevad ja kes ei olnud veel toibunud eelmisest kriisist. nii et see viimane kriis erineb suuresti eh, eelmisest just nimelt selle, nende uute nähtuste poolest. Eh, ja nüüd teine ja kolmas küsimus Saidilt, mis Lähis-Idas toimub? jah, me käisime Abu Dhabis kahekesi paar kuud tagasi ja mida me seal nägime? Nad äh, viivad seal ellu väga agressiivset tarnepoliitikat. kui te vaatate nende lennufirmade graafikuid, graafikuid, siis te näete, et nad on tellinud juurde viiskümmend, kuuskümmend suurt lennukit, mille eest on juba makstud ja see, need uued lennukid õigel ajal kasutusele võetuna tapavad kogu eh, konkurentsi neil, kel, konkurentidel ei ole enam sularaha, ei ole rahavarusid, kui te vaatame kõige suuremaid eh, Lähis-Ida eh, firmasid, kahte suurimat lennufirmat, siis üks on agressiivne, teine mitte. aga Emirates rahavarud on hakanud kokku kuivama ja arvatavasti tulevikus nende poliitika muutub aga kui me vaatame nüüd sõlmpunkte Dubai, Abu Dhabi ja ka Katari, siis te näete, seal toimub tohutu koondumine. Te ütlesite, et Euroopas on kolm klastrit. mõned ütlevad, et kaks ja siis küsitakse, et kui palju lennufirmasid Eh, ellu jäävad, et konkureeri- ja kuivõrd nad suudavad konkureerida USA väheste suurte firmadega. Eh, meil on koondarvud teada mm, nende lennufirmade kohta, aga kui te tahate domineerida, siis, siis saab domineerida teatud tingimustel, teatud marsruute, teatud sagedustel. aga me tuleme selle juurde pärand tagasi aga ma vastan järjekorras kõigile. üritan, palume te, teetaks väga lühidalt, sest on veel sõnasoovijaid. de disrupção uh, relativamente ao passado da indústria de transporte aéreo. E porquê? Porque eles são... Need slotid ehk teenindusajad kuidas nende puhul talitada nüüd? kuidas lotte hallatakse? see protsess on muutunud ja sõltub sellest, kuidas hallatakse kogu lennujaama ja see seondub ka otseselt turustamisküsimustega, sest see toode, mida lennujaam müüb, müüb tegelikult ongi see slot, see teenindamise aeg nii et slotti tuleb näha kommertstootena ja Euroopa Liidu eh, seadusloomed peavad seda mõistma ja nii ka talitama ja see, mis praegu toimub, on väga positiivne. veel kaks küsimust. kuidas eh, mõõta koondumist? Eh, tegemist on strateegilise käitumisega, näiteks seda mere Mm, liikluses näiteks. Te vaatate turuosasid, te saate, viite selle kokku marsruutidega, vaatate, kui sagedasti need marsruutidel seilatakse ja loomulikult tuleb vaadata ka hinnakujundust, kuidas see toimub. esitati küsimus ka odavlennufirmade turu kohta, kas neil läheb paremini eh, kui teistel või mitte, vastus on ei kui tahate minu isiklikku arvamust, seda dokumendis küll kirjaliselt ei seida, aga kui me vaatame Ryanairi mudelit, siis nad on juba sellest loobunud oma firmas ja sellel on ka juba tagajärjed. tekivad öö, uued mudelid. nüüd proua Fosteri küsimus tegemist on tõesti kõige hullema kriisiga. ma ei saa öelda, millal ta lõpeb. aga te küsisite ka kaubavedude kohta. kui me vaatame kolmekümne aastast perioodi, kuida-, siis te näete, et aastal kaks tuhat üks toi-, tekkis auk ja pärast aastat kaks tuhat üks toimus murre ja kasvukoefitsient oli enam-vähem samasugune nagu enne aastat kaks tuhat üks. aga millega ma praegu sugugi nõus ei ole. kas kasvutempo äh, pärast suurt langust aastal kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa saab olema sama kiire nagu tollal. jah, te tead, viitasite probleemidele, äh, mitte primaarne tema nõu-, nõudlus, vaid sekundaarne nõudlus transpordioodetele on see, mis otsustav on. järgmine küsimus, palun. jah, ma tänan Eh, nimelt see uurimus on sündinud väga õigel ajal. Eh, ühelt poolt on toimumas Kopenhaageni tippkohtumine, teiselt poolt me arutame valget raamatut, eh, hakkame arutama valget raamatut, mis õige pea tuleb meie laudadele. mul on veel aega vaja dokumendiga tutvumiseks, aga praegu on mul kaks küsimust. kõigepealt koondumine ma arvan, et see on väga tähtis küsimus, ma ei ole küll majandusteadlane, aga mulle näib, et selle sektori liberaliseerimine üritas äh, lahti saada suurtest riiklikest monopolidest, parandada konkurentsi, võitlust ning ka erafirmade äh, olukorda parandada turul. aga nüüd on meil tekkinud eramonopolid enam-vähem. isegi kui me äh, vaatame maailma erinevaid piirkondi erinevaid turgusid, me näeme, et see nii on. nüüd, mis puudutab äh, jätkutegevust ja kontrolli, te rääkisite oma soovitustest, aga te ei rääkinud, millist mudelit tasuks rakendada. turg areneb edasi, toimub koondumine, aga see on hoopis midagi muud, mida meie tahtsime. Äh, meie tahtsime liberaliseerida sektori, et jääks ruumi ka väikestele tegijatele ja et hinnad muutuksid soodsamaks kasutajatele, klientidele. aga küsimus mudelite kohta kas on normaalne selline koondumine, nagu meil praegu on, kas me ei peaks mõtlema selliste mudelite peale, mida kohaldada lühikestel distantsidel, keskmistel distantsidel ja pikkadel distantsidel? et me tahab, peaksime suundma turgu, aga mitte laskma turul end vedada ja siis lõpptulemuseks on olukord, mida me sugugi ei tahtnud okay.. härra Rike, palun. Äh, mul oli samasugune küsimus kui härra Krossil äh, varem, kuid te tegelikult ei vastanud küsimusele, mis puudutab slot-aegu. tegemist oli meetmega, mis kolmekümnendal oktoobril kaotas kehtivuse, mis tähendab, et me peaksime määrust nüüd uuesti looma, mis puudutab slot-aegu, nii et äh, kas hakatakse siis sel rakendama meedet, mis võtab arvesse selle kriisiolukorra või kas te lähete tagasi selle määruse juurde, mis varem kehtis, hoolimata kriisist? ja see oli küsimus, mille esitas härra Grosch ja mina tahan ka seda teada. ma arvan, et kolmekümne esimesel oktoobril vist see meede kaotas kehtivuse, nii et tegemist väga asjakohase teemaga. et kas see oli see punkt, et kas kasutad või kaotad selle? proua Maister. suur tänu mina äh, väljendan ennast väga lühidalt, seda teemat on juba mainitud, see on ka asi, mida ma tahaksin täpsemalt küll uurida, kuid praegusel hetkel kriisi tõttu siis on kõik transpordiliigid kannatanud, mitte ainult lennuliinid. ja loomulikult me ootame, et põhi kätte jõuaks ja asjad läheksid paremaks. on selge, et meil on vaja ka edaspidi lennuliine nii kaubavedudeks kui ka reisijate vedudeks mind huvitab see, mis toimub Lähis-Idas. Te ütlesite, et väga palju raha investeeriti äh, lennuliinidesse Lähis-Idasse, see on, need on, on siis meie konkurendid ja loomulikult meie tahame, et Euroopa lennuliinid äh, konkureeriksid ja jätkaksid konkureerimist ka odavlennuliinid on selge, et meil ei ole selliseid ressursse, et pakkuda toetust äh, lennuliinidele, nii nagu Lähis-Ida lennuliinid seda saavad, see ei ole euroopalik lähenemine. aga mis peaks siis olema euroopalik lähenemine? vastasel juhul meil tulevad äh, äh, lennuliin nagu Emirates tulevad meie turule, võtavad selle turu üle ja meie elu muutub suhteliselt raskeks. kas te teate, kuidas selle fenomeniga toime tulla? kas te tahaksite meile midagi selle kohta öelda, mida tahate näha? ja minu käest lõpetuseks üks küsimus ja kommentaar. Äh, kommentaar on see, et äh, raport, nii nagu me seda nägime praegusel hetkel, on keskendunud lennuliinidele, vaadates kaotatud töökohti. ma tahaks teada, mida on tehtud ära selleks, et uurida ülejäänud lennundussektorit ja raport peaks olema põhimõtteliselt kriisi mõju Euroopa lennundussektorile, kuid siin on raskuspunkt on just äh, lennuliinides. me ei tea, kui palju on neid töökohti, mis on kaotatud lennujaamades või lennujaama jaekaubanduses näiteks, on kommentaar. küsimus võib-olla mõnevõrra vastuoluline, kuid ma tahaks teada, mida te ütlete. see, millest ma nüüd olen, nii palju, kui ma olen asjast aru saanud ja, ja ma peaksin väikse märke siia juurde panema, et tõepoolest ma raportit lugenud ei ole. et kas me oleme siis ohustatud liik, et kui me räägime sellest, et Lufthansa ja Star Alliance, et ne-, nemad on, ähm, äh, kasutavad no kriisi ära ja loonud endale dominantse positsiooni, mõeldes just Euroopa peale Oké. Okay. Um, ehm, de vraag van, van mevrouw Durand. Um... kõigepealt proua Duranti küsimus. ma mõistan teie loogikat, sest kui liberaliseerimine toimus, siis me ootasime teatud asju sellest, selle tulemusena ja me ei ole seda saavutanud ning mitu aastat on möödunud ja siin me ei räägi ainult lennuliinist, vaid räägime ka paljudes teistes sektorites, kus me näeme sarnast fenomeni. ning me peame siis äh, hiljem olukorraga kohanema. kas on olemas ka mudel tuleviku tarbeks? kui me vaatame tööstusökonoomika õpikut näiteks ja seal äh, on see täiesti kirjas, millal ja kuidas peab mingeid tegevusi sooritama igal juhul te peate jär-, tähelepanelikult järgima toimuvat. ja äh, vastates ka teistele küsimustele, kriis algab ja kõik on üllatunud. ja pärast me vaatame seda olukorda ja püüame näha, kas on tegemist ka mingite näitajatega, mis annaks meile informatsiooni, mis võiks toimuda lähima kahe-kolme kuu jooksul. ma arvan, praegu on süü küll natuke äh, varane, kuid ma usun, et mingid äh, võimalikud indikaatorid on ehk äh, ehk meil varsti juba käepärast, mis, mis, mis aitaks meil mõistatada, mis võib äh, hakata toimuda, toimuma mõne kuu jooksul mis puudutab slot-aegu, siis äh, põhiliseks reegliks muidugi see, et kui sa seda ei kasuta, siis sa selle kaotad. see reegel on olnud kriisi ajal äärmiselt tõhus, sest ähm, sloti aeg äh, on täpselt selline vahend, mida võib kasutada turu blokeerimiseks. meil on väga pikaajalisi kogemusi lennundusvaldkonnas selle vahendi kasutamisel, kui meil on tegemist kriisiolukorraga siis ettevõtetel ei ole nüüd võimalust strateegi, seda strateegiat kasutada, tegemist on väga tõhusa reegliga, nii et seda tuleb kriisi ajal kindlasti säilitada, sest see aitab äh, meil väga hästi säilitada kontrolli. ja nüüd, mis puudutab küsimus selles osas, kas kriis on läbi, ausalt öeldes mina seda ei arva me vaatame teatud näitajaid praktiliselt iga päev, vaatame meretransporti, vaatame lennutransporti ning teinekord jääb ka mulje, et kui me vaatame konkreetset indikaatorit, et me oleme jõudnud põhja, nüüd hakkame üles minema, aga üldiselt ei. kui me vaatame siis äh, prognoose, siis äh, meil ei ole sellist muljet, et asjad hakkaksid paremaks minema. me vahepeal küll tõepoolest äh, lootsime, et varajane jõuluostubuum ehk toetab majandust, aga seda ka ei ole juhtunud võrreldes eelmise aasta näitajatega. teine osa küsimusest. kas meil, meid ohustab sisse tulev väliskapital? ma olen sellest äh, rääkinud ka Etihadi juhtkonnaga ja nemad olid väga huvitatud kapitalistruktuurist. siin ei ole tegemist mingi muu, uue asjaga, sellepärast viis kuni kümme aastat tagasi paljud meie lennuliinid vaatasid Aasia poole, vaatasid Singapuri, Singapuri Airlines, äh, Cathay Pacific, Malaysia äh,, ja nõnda edasi, tegemist on sellise fenomeniga, mis ikka jälle esile kerkeb, sest tõepoolest püütakse leida kapitali ning tuleb vaadata, kus kohas on kapital ja kus kohas sularaha parasjagu asub. mis puudutab kaotatud töökohti, siis äh, selle kohta on juba üht-teist äh, täna ka öeldud, kuid äh, see, mis toimub, on see, et ettevõtted tekitavad töökohti. aga kui meil on tegemist kriisiolukorraga, siis nad on sunnitud inimesi äh, vallandama, kuid äh, uute töökohtade loomisega lisandub äh, ka ettevõtluse maht. kui inimesed on kaotanud oma töökoha äh, seadussektori, siis mõned on nendest hakanud vabakutseliseks ja on hakanud oma teenuseid pakkuma ettevõtjana juba lennuliinidele. küsimus siis ongi, et mis kriisi lõpus juhtub? mis juhtub selle ahelaga? sest äh, kriisi tõttu on loodud uus ahel, kus ettevõte, kus on inimesi vallandanud, need inimesed on omaenda firmad asutanud, kes osutavad teenuseid nendele firmadele, kelle töötajateks nad varem olid. selline see olukord on ja nagu te näete, siis olukord on keeruline, me peame vaatama, mis hakkab, mis toimub kriisi lõpus viimane küsimus äh, puudutas dominantset positsiooni, räägides Lufthansa-st ja Star Alliance'ist meil on tegemist kolme suure äh, klastriga, neid põhimõtteliselt nad peaksid üksteist tasakaalustama. vähemalt see oleks nende endi huvides me näeme sellist fenomeni, kui me vaatame neid Star Alliance'id, siis me ei peaks seda nägema kui homogeenset plokki, sellepärast et seal on äh, ettevõtete vaheline äh, konkurents toimib ka, kui tahate lennada Brüsselist Chicagosse, siis äh, Te võite lennada Frankfurdi kaudu või äh, sealt on United Airlines ja lendate äh, Washingtoni kaudu. tegemist on sisekonkurentsiga kahe firma vahel, kes kuuluvad mõlemad äh, Star Alliance'isse. konkurents säilib endiselt, eeldades, et äh, ei ole tegemist täieliku dominantsega ühe suure kolme lennuliini osas mina muretsen sellepärast, et äh, BA tõttu oli kõik blokeeritud, sest tegemist oli dominantse positsiooniga ja samal ajal samal ajal siis teised lennuliinid püüavad oma osa saada. kuid ma mõistan, et äh, tõepoolest, ma mõistan, et see on teie isiklik arvamus antud juhul. igal juhul ma tänan teid äh, selle raporti eest, raporti esitlemise eest ja selle eest, et te olete meie küsimustele vastanud ja ma olen kindel, et kui äh, äh, kõik, kes raporti läbi loevad, siis neil on kindlasti võimalus teiega ühendust võtta ja te annate vastuse, nii et enne kui te lahkute, siis härra El-Kadrai, meil on ka muud päevakorralised küsimused veel teemaks. proua Foster ja eesistujal, esimehel on ka. proua Foster ei tahtnud liiga varakult ära lahkuda. Äh, ma olen selle teema tõstatanud sellepärast, et tegemist on meie valimisringkonnaga ja võib-olla see on mõeldud meie hispaanlaste sõpradega, sõpradele, aga tegemist on veoautojuhtidega, see teema on see veoautotööd. ma, ma vabandan, aga rahvas räägib juttu. Äh, sest vastasel juhul ma pean terved kirja ette lugema Äh, tegemist on äh, ilmselt äh, asjaga, mis ei juhtu ainult Briti veoautojuhtidega Hispaanias, vaid ka teistega, sest meie veoautojuhte trahvitakse tuhandete eurodega, sest seal on mingi probleem tahograafiga ja nad ei saa lahkuda enne, kui nad on trahvi ära maksnud ja kui hiljem on seadmeid kontrollitud vastava asutuse poolt, siis leiti, et seadmel ei ole mitte midagi viga nii et äh, ilmselt see, see pidi toimuma väga äh, sagedasti. Neil ei ole mingit apellatsiooniprotsessi, nad on võtnud ühendust ka Briti saatkonnaga, sest tuhanded eurosid nõutakse äh, trahve Äh, probleemiks ei ole üheski teises riigis, kuid Hispaanias on see suur probleem. ja ma tahaksin seda teemat tõstatada komisjonis ja ehk äh, esimees nõustub, et see on valdkond, mida peaksime uurima ja jälgima, kas tegemist on laialdase praktikaga. ja ehk meie Hispaania kolleegid saaksid omalt poolt asju uurida, sellepärast et me räägime äh, võrdsetest võimalustest, meie veoautod käivad, sõidavad igal pool Euroopas ning ma usun, et kohtlemine peab olema võrdne. Thank you. Well, if you can give us the... Suur tänu, edastate siis ähm, kui edastate selle kirja meile ja detailid, siis esitame küsimuse vastutavale volinikule ning äh, saadame ka Hispaania alalisele esindusele sellekohase märgukirja, nad on ju veel ka eesistujariik esimesest jaanuarist, nii et äh, võib-olla edastate sekretäriaadile täpselt äh, selle asja tausta. ja teine mu küsimus, äh, tuletaksin kolleegidele meelde, et meil on tulemas äh, merepiraatluse osas admiral Hudsoniga kohtumine kuueteistkümnendal novembril, see on kaitse allkomisjoniga koostöös toimuv olete valmis, olete kutsutud osalema sellel arutelul üks meie komisjoni liige käis ka ühisoperatsioonide peakorteris, siis kui Sede seal käis selle missiooniga ning Sede on siis palunud meil osaleda sellel kohtumisel. tegemist on vist Prantsuse admiraliga, härra aseesimees veel kõigile tipuks. Ehm, et rääkida komisjoni ees, Sede komisjoni ees meid on kutsutud kuusteist november eh, kell viisteist null null räägime siis piraatlusest. nii et võib-olla koordinaatorid edastavad sellega teistele saadikutele selle info. kas on veel muid küsimusi? kui ei, siis äh, esimees lahkelt tänab tõlke ja tänan neid, kes on ka juba saalist lahkunud, aga nimelt siin saalis olid mitte ainult äh, tõelised tõlgid kohal, aga ka viipekeeletõlgid äh, saalis, kui te märkasite, nii et härra esimees tänab kõiki nii viipekeeletõlke kui ka sünkroontõlke ja sellega ma ka selle istungi lõppenuks kuulutan.